daamid ja härrad, kolleegid, alustame oma komisjoni koosolekut kas kellelgi on midagi päevakorra kohta öelda? kui ei ole, siis loeme selle kinnitatuks. ai, Äh, härra Kirillov, pärast möödunud nädalast arutelu äh, vaba liikumise teemal ei tahaks ma päevakorda ühte punkti juurde panna, aga siiski äh, tahaksin ma saada seletust teie avalduse kohta, mis puudutas rumeenlaste ja bulgaarlaste sõrmejälgede võtmist. minu arvates ei ole selline seisukoht järjekindel, sellepärast et ma usun, et kõikidel kodanikel Euroopa Liidus peavad olema võrdsed õigused nii et, et kas te võib-olla hästi lühidalt saaksite meile öelda, mida te silmas peate, sest ma arvan, et ka teised kolleegid tunnevad asja vastu huvi. see avaldus kutsus esile väga suure pahameelelaine Bulgaarias. lugupeetud kolleeg Bulgaarias üritati asju selgitada, seda on üritanud teha ka teised kolleegid. inimesed on minuga ühendust võtnud ja tahtnud teada, mida ma täpselt ütlesin. kui teid huvitab minu seisukoht, siis vaadake seda sõnavõttu, mille ma möödunud nädalal Euroopa Parlamendis pidasin ja kui te näete, kuidas ma suhtun Euroopa Rahvapartei resolutsiooni, siis ma olen, sinna on see sisse võetud, mida ma ütlesin. Äh, ma andsin ka väga pika intervjuu, milles ütlesin, et äh, minu arvates on Cameroni ja Suurbritannia lähenemine vale me ei saa lubada diskrimineerimist Euroopa Liidus sotsiaalõiguste vallas. mina olen olnud kolmkümmend neli aastat olnud parlamendis ja mina olen alati äh, kaitsnud nelja põhivabadust, sealhulgas ka liikumisvabadust. aga selles intervjuus ütlesin ma ka seda, et me saame seda vabadust korralikult kaitsta ainult Äh, siis, äh, kui me võitleme nende väikeste kuritarvitamistega, mis aset leiab, neid kuritarvitamisi on, need ei ole tihtipeale seotud bulgaarlaste, rumeenlastega, aga sakslased kuritarvitavad seda süsteemi. ja selliste kuritarvitamise vastu tuleb võidelda. Äh, meil peab olema võimalus Äh, juhul, kui keegi ebaseaduslikult äh, teisest liikmesriigist hüvisid nõuab ja siis äh, mõni aeg hiljem üritab seda teises liikmesriigis, siis meil peab olema selle kohta info ma ütlesin intervjuus selgelt välja, et kui asi puudutab inimesi, kes on korduvalt kuritarvitusi toime pannud, siis tuleb kasutada Äh, kõiki võimalusi selleks, et selline kuritarvitamine aset leida ei saaks. me võime Äh, kasutada äh, õigusalaseid vahendeid, sealhulgas näiteks ka sõrmejälgede võtmist. Äh, ma ei hakka tagasi võtma midagi, mida ma ütlesin, ma ütlesin, et me peame suurendama meie liikumisvabaduse süsteemi usaldusväärsuse, aga mis puudutab artiklit seitse, siis mina muide selle dokumendi väljatöötamisel osalesin omal ajal Rahvapartei esindajana ja tegemist on õigusaktiga, mis on kahe tuhande neljandast aastast alates jõus olnud ja seal on väga selgelt öelnud, millisel, millistel asjaoludel võib minna teise liikmesriiki ja saada seal sotsiaalhüviseid ja millistel asjaoludel mitte. ja seda artiklit seitse liikumisvabaduse kohta tuleb ellu rakendada niimoodi, et liikumisvabadust ei hakata kuritarvitama. Suurbritannia lähenemine tuleb tagasi lükata, sellepärast et toob kaasa eh, diskrimineerimise erinevate Euroopa kodanike vahel aga ma arvan, et seadused peaksid kehtima võrdselt kõigile. minu öeldut ei tohiks valesti tõlgendada ning mul on väga hea meel, et Rumeenia peaminister äh, pärast seda, kui ta sai täiendavat infot selle kohta, mida ma ütlesin, on oma kaebuse tagasi võtnud. niisiis aitäh. kas kellelgi on veel midagi öelda? Äh, härra Kirillov ütleb, et on äh, sellega nõus. lihtsalt äh, keegi lihtsalt siin, siin on lihtsalt kirjas, et tuleb inimestelt võtta sõrmejäljed ja ähm, ja siis öeldakse, et Äh, Saksa õigusaktide läbi ei saa Rumeenia ja Bulgaaria probleemi lahendada, nii et see, mida te tegelikult ütlesite, on Bulgaaria-Rumeeniaga seotud, aga nüüd te selgitasite asja nii ja ma, ma tõesti loodan, et, et minu eesolevas dokumendis on lihtsalt trükiviga. kui te loete läbi kogu äh, selle artikli, mis ajalehes Pilt ilmus, siis te näete ka konteksti Äh, küllap saate aru, et mind on valesti tsiteeritud. ma mõtlesin toetada vaba liikumist. aga vahepeal jääb asjadest mulje valesti, nii et, et ma kutsun kõiki kolleege üles, äh, kui tegu on ükskõik millise tsitaadiga, äh, ja kui teile ei meeldi midagi, mis mina olen öelnud, siis palun võtke minuga otse ühendust ja ma saan äh, asju selgitada. ning äh, kui ma seda ei suuda, siis olen valmis ka teie manitsused ära kuulama. jah, tere tulemast, härra Pütikohver. ma olen igatahes igasuguse diskrimineerimise vastu. ja nüüd jõuame esimehe teadaannete juurde. neljapäeval esitasin teile pressiteate, mille avaldasime seoses Ukrainaga president kirjutas sellele alla. seadus, mis meie arvates on põhiseaduse vastane, samuti viis, kuidas see vastu võeti väga paljud inimesed tulid kokku vaatamata sellele seadusele ja väga raske on tegeleda äh, Äh, asjaga konstruktiivselt. president äh, kutsus äh, inimesi seminarile ning ma tahaksin loota, et et tegemist ei ole ainult viivitamisega ja et siit jõutakse ka lahenduseni. minu arvates on veider, et kõigepealt kirjutatakse dokumendile alla ja siis hakatakse selle üle alles läbirääkimisi pidama Äh, see ei tundu eriti usaldusväärne, aga võib-olla täna pärastlõunal või homme kuuleme selle teema kohta natuke rohkem. igatahes näib, et tegemist on äh, väga hea alg-, ei ole just väga hea algusega sellele delegatsiooni visiidile, mida me Ukrainas plaanisime, aga äh, nõukogu järeldustes näiteks asuti seisukohal, et Eh, et Ukraina võimud peavad eh, sellised arengud peatama. ma arvan, et meie siin Euroopas peame ühel häälel oma seisukohta väljendama ning nüüd veel protok-, protokollid, kas kellelgi on midagi protokollide kohta öelda, ei ole, siis loeme need kinnitatuteks ja läheme nüüd siis tänase programmi naela juurde. proua Doris Pakk räägib meile Bosnia-Hertsegoviinast. lugupeetud esimees. ma ei tea, kas see on just tänase päevakava nael, võib-olla oleks tore, kui saaksin teatada, et Bosnia poliitikud on kõiges üksmeelele jõudnud ja lähenevad Euroopale. kahjuks ei ole minu ettekanne tänase programmi nael. me oleme endiselt samas seisus, kus me olime eelmine aasta või aasta enne seda, me ei ole teinud erilisi edusamme. ma ootasin väga seda aastat, aastat, mil minu raport lõpule saab, sest ma lootsin väga, et ma suudan oma äh, raportis näidata, et äh, mingeid edusamme on tehtud, et on tehtud reforme põhiseaduse varmas, Sedic-Finchi äh, kohtuotsuse vallas, mis tähendaks seda, et kõiki bosnialasi koheldakse võrdselt et neid ei vaadelda eraldi kui serblasi, horvaate, bosnialasi. komisjon on teinud väga suuri jõupingutusi ja kulutanud väga palju aega sellele, et äh, Bosnia poliitilisi liidreid äh, üksteisele lähendada. kõnelused on kestnud tunde ja tunde, on, nende käigus on üritatud leida praegusest äh, dilemmast väljapääsu. meil on vaja põhjalikke muutusi äh, valimisseadustes näiteks, äh, aga kui valimisseadusi ei muudeta, siis järgmise valimiste korraldamine on väga keeruline. ma ei tea, kes tunnistaks üldse selliste valimiste tulemusi. niisiis, meie ees seisavad väga suured väljakutsed ning kahjuks on äh, Bosnia-Hertsegoviinas nii palju probleeme ja kõik on seotud selle Šedic-Finci kohtuotsusega. selle probleemi oleks võinud ammu lahendada, kui see oleks lahendatud, siis saaksime edasi liikuda teiste asjadega, mis on palju olulisemad äh, selleks, et see riik oleks tõesti valmis Euroopa Liiduga liitumiseks. inimesed Bosnias ja Hertsegoviinas sooviksid Euroopa Liiduga liituda Äh, nad soovivad, et poliitikud tõesti käituksid nii, et äh, saaks hakata selleks ettevalmistusi tegema, aga kahjuks on enamik ametisse valitud poliitikuid sellised, kes sellist lähenemist Euroopa Liiduga ei soovi teisi probleeme on samuti väga palju, näiteks kohtunike, kohtusüsteemi vallas, ma ei hakka neid siin üksikasjalikult lahkama, samuti on probleemid seotud organiseeritud kuritegevusega, selles vallas tuleb ka väga palju veel vaja ära teha ning äh, Äh, näiteks kuritegude eest vastutusele võtmine on ka valdkond, kus tuleb kiiresti tegutsema, samuti korruptsiooni vallas ja korruptsioon esineb äh, igal pool poliitikas, ärivallas, meedias. me peame äh, bosnialasi ja hertsegoviinalasi julgustama, veenma kohalikke poliitikuid, et vajalikud õigusandlikud meetmed tuleb vastu võtta selleks, et korruptsiooni vastu võidelda ja siis veel äh, surve ajakirjanikele. Äh, see surve on nii suur, et ajakirjanikud ei saa toimuvat äh, adekvaatselt kajastada. me viisime läbi ühe uuringu ning sellest selgub, et Euroopa Liidu programmid noorsoo ja hariduse vallas, elukestva õppe vallas on äh, programmid, mida lihtsalt ei saa heaks kiita, kuna äh, Bosnia-Hertsegoviina peab looma riikliku ametkonna, kes oleks siin vahendajaks Euroopa Liiduga, aga see ei ole siiani olnud võimalik. meil on praegu uus Erasmus pluss programm ja riigi noorte huvides oleks äh, see, et see programm, et nad saaksid selles programmis osaleda Äh, ja ma ei tea, kes tahaks Bosnia-Hertsegoviinasse investeerida, sest kohtusüsteem ei toimi korralikult äh, ja riigis ei ole mitte ühtegi sellist äh, to korralikult toimivat majanduse valdkonda, see on väga suur probleem. me peame seda riiki kahtlemata rohkem toetama ja abistama Äh, mis puudutab nüüd äh, heanaaberlikke suhteid, äh, siis siin väga palju kurta ei saa, väga paljud probleemid on lahendatud, osad veel küll ootavad lahendamist, aga hea tahe nende lahendamiseks on olemas. ja võib-olla Serbia avaldab ka head mõju Srpska vabariigile võib-olla nad peaksid äh, Republika Šervskale selgeks tegema, et nad on osa tervikust, mitte lihtsalt eraldiseisev üksus. Äh, Bosnia-Hertsegoviinas äh, liigub väga palju kuulujutte minu raporti kohta. mina ei ole oma raportis nõudnud kuskil millegi laialisaatmist, ma olen alati öelnud, et pärast Daytoni kokkulepet loodi äh, kaks erinevat äh, üksust ja kui ne-, senikaua, kui nad ennast riigiks riigis ei pea, vaid näevad ennast osana tervikuna, on kõik korras. Äh, kui aga kõik need territoriaalsed üksused tahavad ennast teistest ära lõigata, ja takistavad äh, sellist äh, ühtsete institutsioonide riik, loomist riiklikul tasandil, ühtset kohtusüsteemi, ühtset ülemkohut, siis äh, tuleb sellega tegeleda, seda tuleb kritiseerida. aga see ei tähenda, et ma olen selle pool, et, et kõik need territoriaalsed üksused tuleb laiali saata. mina olen alati öelnud, et see föderatsioon on loodud niimoodi, et äh, ta ei saagi toimida, see loodi Washingtonis tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal ja pandi siis sisse ka Daytoni lepingusse. Äh, see tähendab, äh, riik on jagatud kümneks kantoniks ja madalamal tasandil on see jagumine veel jätkunud ja selle föderaalse struktuuri tipus ka veel valitsus. föderatsioonis on kümme peaministrit igas äh, föderatsioonis kümme haridusministrit, siis veel äh, föderaalne äh, haridusminister ja siis veel peaminister ka föderaalsel tasandil. kuidas inimesed ja poliitikud sellises süsteemis üldse toimida suudavad? haldusstruktuure tuleb koomale tõmmata, neid tuleb muuta tõhusamaks meil on vaja äh, administratsioonis vähem, vähem inimesi, sellepärast et praegu nad lihtsalt ei saagi tööd teha. erinevad administratsiooni tasandid lihtsalt loobivad üksteisele kaikaid kodarasse. Äh, see, see on mulle selgeks saanud, kui ma olen lugenud dokumente ja ka ise seal kohapeal käinud ähm, väga paljud kolleegid on esitanud muudatusettepanekuid ning oleme koostanud ka kuusteist kompromissmuudatusettepaneku ja pannud sinna sisse ka selliseid asju, mida mina ise raportis ei maininud, näiteks seda, et äh, septembris äh, leiti jällegi üks massihaud äh, Republika Srpskas ning äh, Äh, seda me peame raportis mainima, see on seotud ajalooga ja me jääme Janovitši juhtumist, mis oli inimõiguste kohtu ees. tegemist on tõesti väga olulise juhtumiga, mis puudutab tulevasi otsuseid kohtu äh, sõjakuritegude vallas. meil on väga palju probleeme veel kaduma jäänud inimestega, äh, pagulaste tagasipöördumisega Äh, mitte kõik pagulased, kes tahaksid tagasi pöörduda, ei saa seda teha. palju on küll juba ära tehtud, aga väga palju tuleb veel teha. ning ma tahaksin öelda, et äh, just eriti Põhja-Bosnia-Hertsegoviinas on äh, tihtipeale olukord sama, mis oli vahetult pärast sõda. tegemist on väga viljaka piirkonnaga, aga sinna lihtsalt ei saa inimesed tagasi pöörduda, sellepärast et kohalikud võimud ei anna inimestele äh, juurdepääsu elektrile ja veele. nii et, et äh, paljudel tasanditel jääb puudu heast tahtest ja see tuleb raportist ka selgelt välja. aga mulle ei jäänud mulje, et kolleegid ei oleks minu raportiga nõus, mulle jäi mulje, et äh, nad on oma muudatustega raportid isegi paremaks teinud mitmes valdkonnas ja see raport ei ole muutunud lahjemaks, nagu juhtus viimase raporti ajal, me suurte oluliste teemade osas olime ühtsed, rääkisime põhiseaduslikest muutustest, Sergei Švintši kohtuotsusest, korruptsioonist, kohtunikkonna probleemidest, probleemidest meediaga, haridusega ning strukturaalsetest reformidest mis puudutab ühtse majandusruumi loomist ja nagu ma ütlesin, regionaalne koostöö on hea, aga üks probleem, mis tuleb veel lahendada, on see, et Bosnia ja Hertsegoviina on ainus riik, kes ei luba Kosovo elanikel oma territooriumile reisida niisiis inimesed, kes kuuluvad äh, vähemusse, ei saa oma sugulasi Bosnia-Hertsegoviinas äh, külastada, sellepärast et tolliametnikud nende pabereid ei tunnista. Need kosovolased saavad minna Serbiasse, aga nad ei saa minna Bosnia-Hertsegoviinasse. selline lähenemine on raudselt vale ja ma olen nüüd ähm, esitanud ka apellatsiooni, see ei olnud minu esialgselt äh, tekstis, aga ma olen esitanud siis üleskutse äh, Euroopa Liidu valitsustele ja Euroopa Liidu välisministritele et nad äh, näitaksid äh, suuremat huvi Bosnia ja Hertsegoviina vastu üles, et nad käiksid seal sagedamisi. sellest ei piisa, kui Euroopa Komisjon seal ainult käib või kui proua Ashton ja tema inimesed seal käivad. Nad kõik teevad oma tööd väga hästi, aga äh, vahepeal võiks sinna minna ka mõni Euroopa Liidu peaminister või välisminister ja pidada sellise kõne, mida nad tihtipeale Serbias peavad. võib-olla siis hakkavad sealsed poliitikud mõistma, et see, mida komisjon on öelnud, on õige ja see, mida komisjon nõuab, tuleb äh, ka ellu viia Äh, siis ei jääks neile mulje, et nad on lihtsalt ära unustatud. ei piisa sellest, et komisjoni inimesed seal pidevalt kohapeal on. komisjon on seal olnud juba pikka aega ja poliitikud ei reageeri nende üleskutsetele. Äh, kohalikud poliitikud tahaksid näha tuntud Euroopa poliitikuid, äh, kes neile ütleksid, et lahendage oma probleemid ära või muidu jäetakse täielikult kõrvale kolleegid olid minu lähenemisega nõus ja ma loodan, et kõik suudavad hääletada kompromisside poolt ja siis on meie hääletus homme ka väga lühikene. aitäh! aitäh! seitse inimest on nüüd sõna palunud. ja meil on veel mitmed raportid täna päevakorras, niisiis ma paluksin kolleege, nüüd on meil juba üheksa kõnelejat, ma paluksin kolleege et eh, nad loobuksid kõnelemast, kui neil tõesti midagi olulist öelda ei ole. sellepärast, et kui meil on iga raporti kohta nii palju eh, kõnelejaid, siis meil ei õnnestu oma päevakorraga täna ühele poole jõuda. niisiis, ma saan anda kõigile kõnelejatele ainult minuti või poolteist. jah, mina annaksin minuti, peasekretär tahab anna poolteist minutit, tema on alati heldemam niisiis, äh, Anna Gomes, mina võtan sõna meie variraportööri nimel, kes täna siin olla ei saa. Äh, mis puudutab nüüd seda eduaruannet, äh, siis me näeme siit, et ega neid edusamme väga palju ei ole olnud. see asi ei, see ei ole sugugi uus areng. me teame, et see riik jääb maha oma naabrite arengust Bosnia ja Hertsegoviina äh, peab saama Euroopa Liidus äh, oluliseks teemaks, sest see on ainu-, oluline selleks, et taastada Lääne-Balkanil rahu ja stabiilsus. ning ma tahaksin küsida meie raportöörilt proua Pakilt, miks talle ei meeldi meie muudatusettepanek kuus kus juhitakse tähelepanu sellele, et Euroopa Liiduga liitumise võimalust eh, tuleks pakkuda Bosnia-Hertsegoviinale kui ühtsele riigile. Eh, samuti leiame meie, et eh, nii Euroopa Liidu ametnike pidev äh, huvi, aga teiste, näiteks välisministrite huvi selle riigi koht-, vaja, vastu on oluline, mis puudutab põhiseadusreforme, siis äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valitsused, valimised tõesti lähenevad kiiresti ning Bosnia peab kiirendama äh, Sedic Finchi juhtumi äh, el, äh, järelduste ellurakendamist, aga üldiselt on need põhiseaduse reformid hädavajalikult äh, selleks, et Bosnia-Hertsegoviinast saaks tõhus ja täielikult toimiv riik. see peab olema kõige olulisem riigi poliitilise juhtkonna jaoks. korruptsioonivastase võitluse osas äh, äh, see peaks olema ka meie fraktsiooni arvates väga olulisel kohal ja tervitame muudatusettepanekut seitsekümmend kaks ja raportööri kompromissi kolm kus äh, rõhutatakse, et meie jaoks on oluline võitlus korruptsiooniga ja nõuame tehnilise abi osutamist äh, selles küsimuses. lõpetuseks äh, usume, et oleme suutnud koostada raporti, mis näitab, et me oleme vägagi pühendunud sellele integratsiooniprotsessile, aga me ootame Bosnia-Hertsegoviina liidritelt ka konkreetseid tulemusi. aitäh! Äh, proua Kornelisson järgmisena. Äh, suur aitäh proua Pakile äh, üsna tasakaalustatud raporti eest, raport on üsna masendav, aga selline see olukord seal on. mul oli väga kahju, et ma kompromisside arutamise kohtumisele ei jõudnud ja ega vaevalt kolleegid ja kolleegid tegelikult on enamike minu ettepanekutega nõus olnud. ma olen üldiselt nõus kõigega, mida proua Pakk ütles. Bosnia-Hertsegoviina edusammude puudus on tõesti väga valulik. poliitikud peaksid oma enda huvide tagaajamisest üle jagu saama ja hakkama rahva huvides tegutsema ja mulle tundub, et kompromissid on tõesti väga head, näiteks kompromiss kolm, kus palutakse, et rahvusvaheline üldsus rohkem tähelepanu Bosniale ja Hertsegoviinale tihtipeale näeb, et kuna neid pakilisi rahvusvahelisi küsimusi on nii palju, jääb Bosnia ja Hertsegoviina päevakorrast välja toetame kõiki kompromisse, välja arvatud kompromiss üksteist, sellepärast et seal öeldakse ning tagada võrdsed õigused kõiki rahvusrühmade esindajatele avalikus ringhäälingus. minu arvates ei ole see kooskõlas Sedic Finchi kohtuotsusega. ja e, minu viimane märkus, e, see puudutab sotsiaaldemokraatide öeldud jah, võitlus korruptsiooniga on kahtlemata väga oluline ja see peab olema prioriteet. suulises muudatusettepanekutes öeldakse, et see peab olema ka täielik prioriteet. ma arvan, et siin on päris palju asju, mis konkureerivad selle täieliku prioriteedi kohale kui te jätaksite selle sõna täielikult välja, siis me toetame teid, muidu meil võib tekkida probleeme härra Kukal, palun andke teistele head eeskuju, üks minut ainult. aitäh, hea raport, lühike raport, tasakaalukas raport, mis peegeldab olukorda riigis äh, hindan raporti positiivset äh, tooni, valimisseadus on väga oluline, nagu proua Komes ütles, oktoobris kaks tuhat neliteist toimuvad valimised ning valimisseadus peaks selleks valmis olema. minu arvates äh, edastab see raport väga olulise sõnumi, nimelt äh, poliitiline liit ja mitte riigi rahvas vastutab praeguse patiseisu eest. Äh, koordineerimismehhanism on väga oluline üks Bosnia-Hertsegoviinlane ühe häälega läbirääkimiste laua taga, see on väga oluline, kodanike ühiskonna osalus on samuti väga oluline, seda tuleb suurendada ning äh, Panja Lukas ja Republika Škrõpskas on äh, asjadest valesti aru saadud. Äh, on öeldud, et selle raportiga hakatakse avaldama survet poliitikutele selleks, et riiki rohkem tsentraliseerida, see ei vasta tõele, ma olen selle raporti läbi lugenud ja raportis ei ole mitte midagi selle kohta Äh, proua Plakk lihtsalt soovib, et riik oleks äh, toimivam ja et siin oleks vähem halduskoormust, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Stiir järgmisena. aitäh. kallid kolleegid Bosnia-Hertsegoviina on tõesti toppama jäänud ning põhjuseks ei ole mitte riigi inimesed. põhjuseks on äh, separatism ja tsentralism. raportöör on oma muudatusettepanekus üheksateist täiesti õigesti rõhutanud, et Bosnia-Hertsegoviina peab jätkama liikumist Euroopa Liidu suunas, tuginedes föderalismi põhimõtetele. ma olen seda ka oma muudatusettepanekutes ja avalikes sõnavõttudes rõhutanud, föderalism on kõige olulisem. see on oluline, kui pidada silmas riigi integreerumist Euroopa Liiduga ning seetõttu on mind nii Republik Srpska kui meedia poolt rünnatud ning äh, loomulikult on mind rünnatud ka radikaalse meedia poolt. niisiis, meil on vaja Euroopa Liidu tasandil ühtset poliitikat Bosnia-Hertsegoviina kohta ja mm, nagu ma juba ütlesin, föderalismi põhimõte on väga oluline ning äh, Äh, kompromissis kaksteist äh, mingist eraldamisest ei räägitud. Äh, tahaksin veel kord rõhutada, et Bosnia-Hertsegoviina integratsioon sõltub föderalismist ning need rünnakud föderalismi vastu näitavad, et Bosnia poliitiline eliit ei ole ülesannete kõrgusel. härra Pikula järgmisena tahaksin tänada raportööri proua Pakki. tahaksin öelda, et need reformid, mis Bosnia-Hertsegoviinas on aset leidnud, ei ole aidanud luua positiivset õhkkonda. Horvaatiast on saanud Euroopa Liidu lii-, liige ning nende ja Bosnia-Hertsegoviina piirist on nüüd saanud meie piir Euroopa Liiduga, aga see tähendab, et me peame eh, võtma endale ka uusi ülesandeid, uusi kohustusi. pärast härra Füüle eh, kõnelusi Bosnia-Hertsegoviina poliitilise juhtkonnaga ootasime muudatusi, aga need muudatused aset ei leidnud. Eh, Bosnia-Hertsegoviina jääb Äh, kõigist äh, kandidaatriikidest äh, kõige tahapoole. mul on väga kahju, et olukord on selline, nagu ta on. tahaksin kõiki Bosnia poliitilisi juhte üles kutsuda käituma oma kodanike hüvedes, aitäh härra Kirillov, härra Vuljanitš, aitäh! kõigepealt tahaksin tänada proua Pakki tasakaalustatud ja sõbraliku raporti eest, sellepärast et selle raportiga tõesti üritatakse riiki aidata, aidata riigil saada normaalseks funktsioneerivaks riigiks Ehm, aluseks on siin olnud Daytoni rahuleping, äh, aga selle lepingu alusel, sellisete lepingute alusel ei tohiks riiki kokku panna, nii et, et vaja on läbi viia need põhiseaduse reformid, millele raportis viidatakse. ma ei usu, et äh, mina või ükskõik kes teine siin saalis äh, Äh, saaks ette kirjutada Bosnia-Hertsegoviina inimestele, milline riik neil peab olema, milline föderatsioon. see on nende asi, nemad peavad ise selle otsuse langetama ja mitte meie. aga nad peaksid otsustama, et neil on vaja ühte riiki, ükskõik milline see riik siis välja näeb äh, probleeme on sadu, ministreid on sadu, suhtumised on erinevad ning poliitiline eliit ei ole nõus kompromissidega Äh, riigis peaks olema üksmeel Euroopa integratsiooni osas, aga muudes küsimustes võiks ju lubada endale kompromisse. raporti üks osa on selline, millega ma nõus ei ole, seal öeldakse, et erastamist riigis tuleb kiirendada, mina ei usu, et seda oleks vaja. Äh, neil on ilma erastamiseta piisavalt probleeme probleemid korruptsiooniga, organiseeritud kuritegevusega, inimkaubandusega, probleemid naabritega, neil ei ole veel seda erastamisprobleemi juurde vaja, aitäh. proua Kopa järgmisena. aitäh ma teen väga lühidalt, tahtsin tänada Doris Paki suurepärase töö eest. Äh, selle raporti osas valitseb siin kojas laiapõhjaline üksmeel. mõned äh, lühikesed märkused. me oleme olnud äh, tunnistajaks riigi poliitilise juhtkonna suutmatusele ühist seisukohta saavutada ma arvan, et me ei tohiks ühtse Bosnia-Hertsegoviina mõttest siiski loobuda ja olen tõesti nõus sellega, mida ütles härra Kukan me peame nõudma põhiseaduslikke reforme ja suhelt, suhel-, peame suhtlema otse kodanike ühiskonnaga. kui poliitikud ei suuda olla eh, ühtse Euroopa, eh, Bosnia eh, kõrgusel, siis ma olen kindel, et selle riigi kodanikud suudavad seda, aitäh. härra Plinkovitš. aitäh ka mina äh, tahaksin tänada proua Pakki selle raporti eest. Äh, Bos- äh, ja Hertsegoviina on proua Pakilt alati toetust leidnud ning mina usun, et ja, ja kõik minu Horvaatia kolleegid kahtlemata nõuduvad sellega, et me ei tohiks lubada ajaloolist ebaõiglus Äh, tehes Bosnia-Hertsegoviinas selle rongi viimase vaguni, mis Euroopa Liidu suunas liigub. assotsiatsiooni ja stabileerimisleping pole veel jõustunud äh, ning äh, Sejdic Vinci kohtuotsust tuleb vaadata ka selles kontekstis, tuleb hoolitseda selle eest, et võrdsus ning horvaatide põhiseaduslik seisund on tagatud niisiis äh, see otsus ei tohiks äh, Bosnia-Hertsegoviinas elavaid horvaate ohtu seada. ma olen ka nõus sellega, kuidas ühinemiseelsest rahastamisvahendist vahendeid eraldatakse. kui me räägime poliitilisest olukorrast Bosnia-Hertsegoviinas, siis peame parandama Euroopa projektide koordineerimist selles riigis. ning ma tahaksin, et Euroopa Liit aitaks kaasa mõningate lahendamata probleemide lahendamisele. Äh, ma tahaksin, et see assotsiatsiooni ja stabiliseerimislepe allkirjastatakse ja ma loodan, et äh, valitsus äh, parandaks ka Bosniski Brodi rafineerimistehase keskkonnastandardeid, aitäh. Äh, proua Fajon, aitäh. aitäh. ka kom petkovega sestanka v Sarajevu. Skrbi me to, da politični voditelji očitno ne zna ma olen väga pettunud, et meil ei ole olnud edusamme. poliitilised juhid ei ole suutnud lahendust leida, sellepärast et neil jääb puudu poliitilisest tahtest. ma äh, Sarajevos ütlesin juba välja, et valimiste tulemuste tunnustamine Äh, sõltub üsna palju äh, Seidich Finchi kohtuotsuse põhimõtete ellurakendamisest. niisiis äh, toetaksin raportööri üleskutset, et meie kohalolek Bosnia-Hertsegoviinas peab olema märgatavam. Euroopa Liit peab kõnelema seal ühel häälel. ja samuti tervitan äh, neid edusamme, mida viimases Frontexi raportis tehti sisseränne Bosnia-Hertsegoviinasse mujalt riikidest on vähenenud. nii et, et võib-olla nad on viisavabaduseks valmis. Äh, inimesed Äh, siin süüdistavad poliitikuid, aga mina küsisin, et kui Bosnia-Hertsegoviina on demokraatlik riik, siis kes need poliitikud valivad, seega rahvas valib, ju nad siis valivad need inimesed, kes neile meeldib ja, ja kui äh, liidrid on sellised, nagu nad on, siis see on Bosnia-Hertsegoviinalaste valik, aga ma siiski imetlen Doris Paki visadust ja pühendumust sellele ettevõtmisele mina olen Daytoni leppesse alati väga skeptiliselt suhtunud, nii et, et mina ei ole pettunud, et seda ühtsust ei ole. ma oleks olnud suurepärane, kui äh, minu kahtlused ei oleks alust leidnud, aga äh, arvestades seda, et aset on leidnud kodusõda, on olukord riigis tegelikult ju väga, väga problemaatiline Äh, väga raske on äh, sellest riigist teha ühtset riiki, äh, see on föderatsioon ja minu arvates jääb see alati väga detsentraliseerituks föderatsiooniks nagu Belgia umbes. sellepärast, et mõte, et Sarajevos saaks olla tugev valitsus, ma ei usu, et see läbi läheb, arvestades, kuivõrd erinevad need riigi koostisosad on. ja minu fraktsioon sellele vaatamata toetab seda raportit, me toetame kompromissmuudatusettepanekuid ning loomulikult toetame Bosnia-Hertsegoviina saamist kandidaatriigiks kunagi tulevikus. ja oleks tore, kui see kunagi ka teoks saab, aga mul, mul väga suuri ootusi selles osas ei ole, sellepärast et neid probleeme, mis lahendada tuleb enne, on väga palju. aga loota võib ikka ja üks asi, millega ma nõus olen, eh, kuue esindaja siin ütles, et eh, kui nõutakse suuremade erastamist, siis minu arvates see oleks eh, pigem hea kui halb. muidu tegemist väga tasakaalustatud raportiga siin käsitletakse kõiki olulisemaid asju, võitlus korruptsiooniga, organiseeritud kuritegevusega, haldusstruktuuride parandamine, vähemuste õiguste kaitsmine ja nõnda edasi ning äh, üritatakse siis kogu riigi äh, viia lähemale Euroopa Liidule, aga ma arvan, et selleks on veel väga pikk tee vaja ära käia ja nüüd äh, saab sõna Euroopa Komisjon meie oleme nõus äh, raportööri analüüsiga, mis puudutab poliitilist ja majanduslikku olukorda äh, äh, riigis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tõesti mõningaid edusamme selle liitumise tegevuskava osas saavutati. väga oluline on Sedic Finchi kohtuotsuse ellurakendamine ning nagu ma ütlesin, see Siddish Finchi kohtuotsuse äh, ellurakendamine veel käib ning vaatamata sellele, et riigijuhid ja volinik arutasid seda asja pikalt, tulemusi veel ei ole. ma arvan, et äh, siin raportis äh, tuuakse väga selgelt välja parlamendi mured ja neid muresid jagab ka äh, komisjon ning äh, kompromiss kolm, kus nõutakse Euroopa institutsioonide jätkuvat huvi riigi vastu, on minu arvates vägagi kasulik. peatuksin lühidalt ka äh, Äh, ühinemiseelsel rahastamisvahendil. Äh, enne jõule võtsime just vastu paketi kolmkümmend kaks miljonit eurot, see on natuke vähem äh, kui see kaheksakümmend seitse miljonit, mis me alguses ette nägime, me kehtestame just kodanikele, romidele ja muule. aga meile valmistab muret siis ühinemiseelne rahastamisvahend kaks milleks meil veel ei ole korralikku alust, mis puudutab koordineerimist. ning ma arvan, et see struktureeritud dialoog, mis teil volinik Füülega selles küsimuses toimub, võib-olla on võimalus äh, arutada seda, kuidas me saame osutada abi Bosnia-Hertsegoviinale, aitäh! ja proua Pakk lõpetuseks proua Gomes pole enam kohal, aga võib-olla kolleegid saavad talle eh, edasi öelda, et ma ei ole selle muudatuse eh, sisu vastu, aga seal muudatuses lihtsalt korratakse seda, mida ma oma esimeses muudatuses juba ütlen. kui minu muudatusettepanek vastu võetakse, siis see muudatus lihtsalt langeb ära. ma eh, lihtsalt ütlen, et Euroopa Liit peab ka edasi olema pühendunud suveräänsele ja ühtsele Bosniale ja Hertsegoviinale ja selle riigi Euroopa Liiduga liitumise väljavaadetele. Äh, proua Poskord äh, on oma muudatusettepanekus viidanud Serbiale ja Kosovole. minu arvates tuleks sellised asjad välja jätta, me peame hindama Bosniat ja Hertsegoviinat Äh, nende asjade põhjal, mis on Bosnia-Hertsegoviinaga seotud ja mitte küsimuste põhjal, mis nende pädevusse ei kuulu. mina ütlen, et me toetame lihtsalt suveräänset ja ühtset Bosniat ja Hertsegoviinat, midagi enamat öelda ei saa. ma olen selle vastu ainult siis, kui minu muudatusettepanek läbi ei lähe. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt see on siis viies päevakorrapunkt, kolleeg Howitt saab sõna. suur tänu, ma andestan teile, et te ütlesite, et proua Pakk on tänane kõrgpunkt meie koosolekul, see tegi, see oli lihtsalt äh, väike möödapanek, sest äh, me ei saa siin omavahel kindlasti võistlema hakata kuid tegelegem nüüd küsimustega, mis puudutavad minu uurimisobjektiks olevat riiki, teen ettepaneku horisontaalseteks muudatusettepanekuteks, nii et meil oleks üks viide siin endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta ja üks viide tekstis äh, sõnale Makedoonia omadussõnana, mille me võtsime vastu eelmisel aastal ja mille kiitis heaks ka Euroopa Komisjon ning mis on kooskõlas ÜRO leppega ning et kõik teised viited nimedele oleksid neutraalsed, äh, näiteks äh, viidates sellele kui sellele või sellele riigile, selleks et vältida, et me ise siin komisjon ei hakkaks mängima poliitilist jalgpalli selle küsimuse ümber ja me saime ka äh, sellele ettepanekule toetust eelmisel aastal ning teen selle ettepaneku uuesti. Äh, mis puudutab kompromissi, siis äh, teine kompromiss puudutab Kreeka eesistuja üleskutsumist. Mm, me kutsume neid üles tegema edusamme ja ma olen kindel, et kolleegid on sellega nõus, et see on sobiv. härra Kirillov toetab mind selles küsimuses, härra Vujanitš ütleb, et läbirääkimiste algus aitaks kaasa heataberlike suhete parandamisele ning äh, viidatakse siin ka sellele, et mõned äh, poliitilised otsused on siin tõkest, takistuseks ja kompromiss kolm viitab praegusele olukorrale reformiprotsessis ja mm, võtame siin vastu härra Salavrakuse muudatusettepaneku, et et kogu agiid tuleb rakendada, kuid oma muudatusettepanekus äh, toon välja ka, et ähm, ähm, läbirääkimisprotsessis on juba suur kokkulangevus agiiga. siin äh, neljas kompromiss käsitleb heanaaberlikke suhteid, ma olen valmis äh, vastu võtma proua Koppa muudatusettepaneku, kes ütleb, et enne läbirääkimisi tuleks kokku leppida nimeküsimuses ja ma toetan seda ning ma loodan, et ka parlament toetab härra Füüle ettepanekut, et sellega võiks tegeleda pärast seda, kui läbirääkimised on alanud, kuid ma äh, arvan, et äh, proua Koppa soovitus on hea, sest siin kasutatakse sõna soovituslikult, eelistatavalt ning äh, proua Janaku ja härra Pitsula. tänaksin sõna essential eest ning muidugi negatiivset erinevate seisukohtade väljendamise vältimine. kompromiss viis, mis puudutab nime küsimust, samuti loodan, et saame jätkata samas suunas, et kahepoolsed küsimused ei oma rolli liitumisprotsessis, kuid nime küsimuses toetan härra Kumutsakust ja härra Pitsulat, kes ütlevad, et progress on väga oluline, me peame tunnustama ÜRO vahenduse jõupingutusi, ehkki me seda protsessi äh, vaatleme kriitiliselt äh, ja samuti tunnustame üldist poliitilist tahet, nagu siin on välja pakutud. muudatusettepanek kuus, mis puudutab äh, samuti seda küsimust, siis toetan siin härra Kumutsakost ja Vujanitšit, kes soovivad kiiret edu saavutada ja kasutavad sõnu jõupingutused, nagu proua Kopa siin välja pakub, viidates ICC otsusele, nagu ka proua Makovei välja pakkus ja proua Janaku pakub välja, et Euroopa Liit ja ka riik ise peavad selgitama juba ennetavalt, kui positiivne on selle nimeküsimuse äh, lahendamine. kompromiss seitse. esimees, kas ma äh, peaksin samamoodi jätkama või siis äh, räägin ainult olulisematest asjadest? mis puudutab kompromiss seitset edusammud Bulgaariaga, siis siin võtsin üle härra Kirillovi, proua Ljubtševa ja härra Iltševi sõnastuse eriti, mis on seotud õigeaegse leppe saavutamist kahe riigi vahel, mis puudutab ajaloolisi argumente, siis siin võtan härra Kuvatševi ja Kirillovi sõnastuse ja loodan, et Ehm, nad on rahul sellega, mida ma olen teinud ja mis on kooskõlas ka meie eelmise aasta tekstiga. mis eh, puudutab kompromissi üheksat, siis siin tahaksin keskenduda täielikule eh, OSCE soovituste rakendamisele ja võtan siin üle härra Stalavrakose soovituse kasutada sõna accountability, mis puudutab avalikke hankeid riike ning sõltumatud riigi, sõltumatuid riigiameteid, siis siin olen sõnastuse üle võtnud, mis puudutab seda mahajäämust, siis võtsin üle härra Tännoki sõnastuse, mis on sellega seotud ning samuti härra Vuljanitši oma, mis on seotud seotud äh, rahvuslusega. ma tahtsin seda selgitada sellepärast, et see on põhjustanud äh, teatud äh, kõhklusi. see sõnastus ei süüdista kedagi natsionalismis, vaid see ütleb, et rahvuse äärmustus on midagi, millega Euroopa Liit ei ole ühegi riigi puhul nõus ning mm, me leppisime kokku, et me kasutame siin ultranatsionalismi sõna ja see oli siis meie loogika siin. mis puudutab keeli, siis see on samuti põhjustanud selles riigis kõhklusi, et ja ma kinnitan, et minu poolt ei ole kunagi olnud mingisugust soovi eemaldada makedoonia keelele viidet tekstist, ma olen seda juba selgitanud. minu ja teiste muudatusettepanek peegeldab soovi julgustada erinevaid kogukondi õppima üksteise keeli ja me oleme siin viidanud ka, ka äh, kakskeelsele haridusele, kuid me ei nõua seda kõigi jaoks, vaid äh, me julgustame seda integreeritud hariduse kontekstis ja ma arvan, et see kompromiss on õiglane ja positiivne ning konstruktiivne selles plaanis vaba meedia küsimus on ilmselt kõige tundlikum ja keerukam küsimus, millega me tegelema peame. meediaseadus võeti vastu kahekümne kuuendal septembril ning edasisi seadusi võeti samuti vastu juttu äh, eelmisel ja sellel nädalal, nii et mina viin sisse uue suulise muudatusettepaneku vastavalt infole, mis ma täna hommikul sain, selleks et kustutada viide sellele konkreetsele meediaseadusele ning rääkida meediaseaduse parandamisest üldiselt ning tagada, et meie sõnastus ei ole aegunud, loen need read ette today encouraging the authorities to adopt safeguards in two words deleted media law in this respect urges the current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 lähen üle ka veel, äh, vaatan läbi ka veel teised äh, olulisemad punktid, korruptsioonivastane võitlus ning kohtusüsteem, loon siin kaks erinevat lõiku ja võtan siin üle mitmed proua Makovei soovitused, olen üle võtnud kõik tööhõivet puudutavad küsimused, et neid siia äh, sisse viia härra Faami ja proua Fajani poolt. mis puudutab naisküsimust, ma tean, et tegemist on olulise küsimusega Rahvapartei ja mõne kolleegi jaoks. Ehm, see puudutab siis äh, raseduse katkestamise seadust ja minu murepunkti selle kohta, kuidas parlament selle vastu võttis ilma konsultatsioonideta ning ma olen väga selgelt väljendanud seda, äh, et äh, ma ei ütle, et parlament või Euroopa Liit toetab ühte või teist seisukohta, ma tean, et tegemist on tundliku küsimusega. tegemist on äh, parlamentaarse menetluse küsimusega ähm, ja me oleme leppinud kokku hääletusnimekirjas, nii et seda küsimusteks lahendada enne kompromissi leidmist ning me võtame siis minu sõnastuse vastu või mitte, nii et Rahvapartei liikmed saavad selgelt oma seisukohta väljendada selle küsimuse suhtes, nagu nad ka palusid, kui ma loodan, et see kaasatakse lõppkompromissi. üldiselt leian, et Äh, siin oli väga palju muudatusettepanekuid ja et paljud neist olid väga konstruktiivsed, ma loodan, et minu Kreeka ja Bulgaaria kolleegid tunnevad, et ma olen neid toetanud, äh, võttes üle kas osa või kõik nende muudatusettepanekutest, ähm, viidates Jana Pekliga suhetele ja ma loodan, et paljud teist saavad mind toetada lõpphääletusel, aitäh teile! kõigepealt äh, nüüd on äh, sõnasaajate nimekiri suletud, äh, kolmteist sõnasoovijat, üks minut igale ühele. härra Kukan. aga teie nime siin nimekirjas ei ole? härra Kukan. aitäh ähm mina olen variraportöör, võib-olla ma saan siiski kauem rääkida kui minut ja kakskümmend viis sekundit. aitäh selle helduse eest, ma mainisin juba mitu korda, et ma tahtsin tasakaalustatud raportit, mis näitaks meie toetust ja pühendumust äh, riigi, selle riigi integreerimisele, kuid samas vaatame realistlikult viimase äh, aja poliitilise, majanduslikke, sotsiaalseid arenguid ning minu meelest peaksime võtma üle konstruktiivse lähenemise, julgustades makedoonlasi integreerimisprotsessiga jätkama, kuid samas tooma välja probleeme, mis riigis praegu on tahaksin seega tänada raportööri härra Howitit selle eest, et ta seda liini järgib, kuid tahaksin tänada kõiki kolleege muudatusettepanekute eest, mis aitavad kaasa raporti täpsemaks muutmisele. ma arvan, et et äh, meil ei oleks äh, võimalik äh, vältida erinevaid vaatepunkte, kui me seda raportit arutame, eriti mis puudutab Kreeka ja Bulgaaria kolleege, kuid ma arvan, et püüdsime siiski võimalikult palju ära teha, et ka nende murepunkte siia kaasata. meil oli väga hea arutelu kompromissmuudatusettepanekute üle, mul on väga hea meel selle positiivse õhustiku üle, mis koosolekutel valitses ning ma arvan, et toimisime, et raportöör toimis väga džentelmenlikult mis puudutab teisi küsimusi, siis äh, toetan üleskutset avada läbirääkimised Makedooniaga ning kutsume üles Kreeka eesistujat kasutama positiivset dünaamikat, et praegusest patiseisust välja tulla läbirääkimistes äh, selle riigiga. samuti on oluline meeles pidada, et Makedoonia integreerimisel paneme proovile Euroopa Liidu usaldusväärsuse selle piirkonna laienemisprotsessis. samuti rõhutan, kui oluline on viia sisse parlamentaarse uurimiskomisjoni soovitused ning kui oluline on säilitada poliitiliste dialoogi valitsuse ning Äh, opositsiooni vahel. minu meelest peaksid mõlemad keskenduma reformide läbiviimisele ning ähm, integreerumisele. üks äh, kommentaar raportööril, kui me räägime äh, kakskeelsusest, siis äh, kas see tähendab, et üks osa rahvastikust peab õppima äh, albaania keelt, sest mina olen Slovakkias ja kui keegi ütleb mulle, et ma pean õppima ungari keelt, siis hakkaksin äh, väga tugevalt protestima. Richard, võib-olla sa saaksid selgitada seda küsimust. siin on midagi, mis peaks olema täpsemalt sõnastatud, aitäh. nüüd äh, sa hävitasid täiesti oma hea maine, mille sa saavutasid esimese arutelu jooksul. proua Kornelitsen, palun. aitäh, ma teen lühidalt. aitäh raportöörile, väga äh, poliitiliselt tundlik raport, tundlikum kui teised siin. kaks märkust, kõigepealt äh, kõigepealt palun toetada muudatusettepanekut viiskümmend kolm, kus on kirjas eh, kom-, kompromissiks, eh, et toetataks liitnimetust ning eh, ja see on hea alus kompromissiks tingimusel, et Makedoonia rahvust, identiteeti, kultuuriga keelt ei seata kahtluse alla. kasutagem seda meie viimase mandaadi, viimast mandaadi raportit Makedoonia kohta, et kasutada oma piiratud pädevust äh, et äh, teha konkreetseid seisukohavõtte, nii et äh, ma loodan, et see saab enamuse toetuse ja siis äh, tekkis mul küsimus, kuidas raportöör teeb ettepaneku tegeleda erinevate muudatusettepanekutega härra Uljanitši ja ka minu enda poolt sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend neli sada kuuskümmend kolm, mis puudutavad keskkonnaküsimusi ja eriti just veehaldust, ähm, tegeledes selle probleemiga, et puudub veehaldus ja energiastrateegia ning sellega seotud äh, oht, äh, näiteks hüdroelektrijaama ehitatakse loodus kaitse all olevatesse parkidesse, nii et ma tahtsin teada, mida raportöö sellest arvab. härra Tänak, palun. aitäh. kõigepealt õnnitlen kolleegi Richard Howardit, ta on teinud väga suure jõupingutuse tegeledes keeruliste ähm, küsimustega selle äh, Ehm, kandidaatriigi puhul, et äh, ületada probleemid ning alustada läbirääkimisi ning äh, minu fraktsioon toetab esitas Makedoonia püüdlusi. me ei ole kunagi sellest nimeküsimusest täpselt aru saanud ning me loodame, et seda takistust saab ületada. mu Äh, toetan äh, proua Korrelisseni äh, ettepanekut, kuidas sellest patiseisust välja tulla ning Bulgaaria vastuväidetest soovime mööda minna ning meil on vastuväiteid ka kompromissile kaksteist, mis puudutab kohustuslikku kakskeelsust. ma mäletan, kuidas jõin teed Makedoonia presidendiga, kes arvas, et inglisest saab Lääne-Balkani lingua franca ühel päeval. idee, et inimesed on sunnitud üksteise keeli õppima, on, ma arvan, liiga kaugele minemine ning nagu härra Kukan siin viitas, siis äh, näiteks Slovakkia puhul on riigikeel äh, slovaki keel, muidugi on seal vähemuskeel, äh, ungari keel ja samasugune olukord kehtib ka Makedoonias, kus riigikeel on makedoonia keel ja vähemuskeel on albaania keel ma arvan, et me sekkume siin liiga palju võimaliku liikmesriigi siseasjadesse, öeldes neile, milliseid keeli nad peavad õpetama või ei pea õpetama oma jurisdiktsiooni raames, nii et äh, kompromissi kaksteist ma ei saa toetada ja võib-olla Richard saaks seda selgitada, mida ta siin täpselt mõtleb, mis puutub kohustusliku albaania keele õpetamisse. ja mul on siin ka tõsiseid äh, esimees katkestab. esimees katkestab. esimees katkestab, katkestab kõnelejat. Ehm, ma kavatsen edaspidi katkestada kõnelejaid, sest muidu me ei jõua kõigest õigel ajal rääkida. palun jääge oma kõneaja juurde, ühe minuti juurde see oli nüüd kaks ja pool minutit juba ühe minuti asemel. härra Vuljanitš, palun. aitäh. aitäh selle põhjaliku raporti eest. Makedoonia probleem ning selle äh, lahendamine näitab, kuidas asju saaks lahendada, kui on olemas hea tahe me peaksime kutsuma Makedooniat üles ületama seda nimeprobleemi ja milline on, oleks parem hetk kui nüüd Kreeka eesistumise ajal see riik on teinud suuri jõupingutusi ja näidanud üles head tahet reforme läbi viia ja nüüd äh, see kõik takerdub nimeküsimuse taha, mida Makedoonia siis teeb, pöördub minevikku, mida nad teha saaksidki? kui me tahame Makedooniat suunata tulevikku, neid aidata, siis peaks just Kreeka eesistuja siin tegema seda. suhted naabritega on väga olulised, arvestades Makedoonia geopoliitilist äh, olukorda, me teame, kus ta kaardil asub mis seal ümber asub ja Makedoonial peaksid olema head suhted äh, naabritega, kuid Euroopa Liit ja meie komisjon äh, oleme samuti siin valmis neid aitama. Äh, esimees lubab kõnelejad katkestada pärast üht minutit, muidu ei ole võimalik aruteluga jätkata. härra Stalavrakos, palun näidake head eeskuju officially than the uh, uh, other members. You have spoken the longest time of all. härra Tänak soovis sekkuda, kuid esimees katkestatud on. jah, ma tean, härra Tänak, et teie äh, sõnavõtt on kõige väärtuslikum. aitäh. kui Äh, kui ähm, asi puudutaks äh, Ühendkuningriigi ja Falklandi saarte küsimust, siis, äh, siis ähm, peab ütlema, et kahekümne aasta jooksul on meil siin olnud kaheksa erinevat valitsust Makedoonias ja äh, nad toetavad erinevaid lahendusi nime küsimuses ja selles riigis on võimul Kreeka kommunistid ja nad äh, proovivad tekitada probleeme riigis, kus neid ei ole. ja nii nagu Falklandi probleem on täiesti naeruväärne, samamoodi on tegemist täiesti naeruväärse küsimusega kreeklaste jaoks praegu. esimees katkestab kõnelejat. Äh, härra Pitsula, palun läbirääkimistes Makedooniaga sõltumata äh, nõukogu ettepanekutest on siiski tehtud teatud äh, edusamme, mis äh, parandavad Makedoonia olukorda, kuid me ei saa mööda vaadata probleemidest, mis puudutavad administratiivressursside kasutamist ning laialt levinud korruptsiooni poliitiliste erakondade juhtimine peab olema läbipaistvam ning poliitika ja meedia vahelised suhted peaksid tuginema sõnavabadusele ning me peame tegelema ka äh, riigi haldamisega seotud probleemidele, kuid eduraport on hea ja makedoonlased on ise mm, Euroopa-meelsed ja Euroopa institutsioonid peavad nende jõupingutusi toetama. aitäh äh, Richard nende jõupingutuste eest. paljud mõistavad makedoonlaste frustratsiooni, et mingisuguseid edusamme liitumisläbirääkimiste avamiste suunas ei ole tehtud, kuid samas on mul tunne, et makedoonlased loevad meie Äh, soovitusi valikuliselt ja et nad on täiesti mööda vaadanud äh, osadest soovitustest, äh, mis on seotud heanaaberlike suhetega. ma tahaksin teha ainult ühe märkuse, sest mul ei ole palju aega kahepoolse leppe kohta Sofia ja Skopje vahel. siin on kaks punkti, mis on takistuseks. kõigepealt see, et me ei soovi üle korrata äh, põhiseaduslikud lepet äh, ja selle lõiget nelikümmend üheksa ning teiseks äh, härra Gruevski ei soovi järgida meie parlamendi soovitusi, mis puudutab siis ajaloolist lähenemist. aitäh, härra Stier aitäh, peamine resolutsiooni sõnum on see, et Makedoonia peaks äh, võimalikult kiiresti käivitama liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga, me oleme teadlikud nime küsimusest, kuid see ei ole osa Euroopa Liidu agendast, kui me tahame äh, oma positsiooni ära kasutada, et kahepoolseid neid suhteid parandada, siis ma kardan, et me siin midagi ei saavuta, tahaksin toetada härra Kukanit, mis puudutab puudutab kakskeelsuse küsimust, ma arvan, et me peame olema siin täpsemad oma sõnastuses. härra Plenkovitš, palun. aitäh. tahaksin õnnitleda härra Auetit äh, raporti eest ja olen nõus sellega, mida ütles kolleeg Stier. meie liitumisläbirääkimiste ajal oli Makedoonia meie partneriks ja me soovime, et nad sama teed käiksid, samal ajal usume, et ei peaks äh, aega raiskama ja peaksime läbirääkimisi alustama Mm, siin on tehtud ka suur edusamm, Horvaatia liitus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning äh, nüüd äh, üksteist aastat hiljem on õige aeg öelda, et äh, kahepoolsed suhted ei peaks olema osa liitumisprotsessist ega läbirääkimistest ning me saame edasi minna ainult siis, kui läbirääkimised juba on alanud. proua Lutševa, aitäh! ma arvan, et me peaksime kiitma härra Howitit väga hea raporti eest me teame, et tegemist on väga tundliku küsimusega ja saame öelda, et ähm, progress on aeglustunud, mõistan, et kompromissi tuleb kaasata teatud ettepanekud ja ma arvan, et tegemist on hea lahendusega, kuid suuline muudatusettepanek Ehm, mis äh, täiendab muudatusettepanekut seitse, ma tahaksin seda rõhutada, sest äh, sarnane tekst on olemas ja ma loodan, et seda teksti toetatakse. lõpuks äh, on küsimus ainult selles, kas Bulgaaria toetab Makedooniat. Äh, proua Jannaku, palun. aitäh, tahaksin samuti õnnitleda raportööri. väga suuri jõupingutusi on siin tehtud, ehkki ma võib-olla kõigega ei nõustu, olen nõus, et kõikide seisukohti on püütud arvesse võtta, kuid ma ei näe, et need riigid ise teeksid jõupingutusi või nende valitsused selleks, et lahendada nimeprobleemi. tegemist ei ole mingisuguse formaalse küsimuse, vaid sisulise küsimusega seitsekümmend aastat pärast äh, teist maailmasõda unustame, miks see sõda üldse aset leidis. praegu on makedoonlased hakanud äh, printima raha, kus on Aleksander Suure äh, pilt peal ja mulle tundub, et seal riigis tekitatakse endiselt sellest küsimusest probleemi aitäh. Need äh, mündid äh, ei ole juba kaks tuhat aastat äh, käibel olnud tegelikult. wahrscheinlich in Württemberg. Ibrisagic. Danke. Even your... härra Pidikov rääkis ilma mikrofonita. proua Ibrisagic, palun. ja mina toetan oma kolleege, kellel tekkis probleeme kakskeelsusega, ma saan aru, mida siin soovitakse saavutada, et inimesed õpiksid äh, üksteise keeli, kuid et me ei saa neid selleks sundida, see on samasugune olukord, kui et Slovakkias sunnitakse inimesi ungari keelt õppima, me võime neid julgustada seda tegema. ma ei arva, et Rootsis oleks vastuvõetav, et mind sunnitakse soome keelt õppima, ma mõistan siin seda loogikat, kuid me peame sõnastust muutma. samuti tahaksin küsida, mida mõistetakse ultranatsionalismi all, kui ma võrdlen seda olukorraga Rootsis, siis ma tean, milliseid erakondi peetakse ultranatsionalistlikeks, kuid selle riigi puhul ma ei tea, millist erakonda silmas peetakse. aitäh, komisjon saab sõna. see raport rõhutab häid suht-, mõtteid ning äh, komisjon aitab äh, edaspidigi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal edu saavutamisele selles küsimuses ning äh, soovime võimalikult kiiresti algatada läbirääkimised. siin kutsutakse üles konkreetsetele meetmetele kohtusüsteemi ja meediasüsteemi parandamiseks ning nagu raportöör mainis, siis äh, teatud edusamme on viimastel nädalatel tehtud, eriti just äh, meediaseaduse osas, mis vastu võeti ning ootame nüüd teinud muudatusettepanekuid nendele seadustele ning rõhutame, kui oluline on konsultatsioonide roll ning rahvusvaheliste standardite rakendamine, kuid ka meediavaldkond, mis on oluline osa meie eelmise aasta progressi raportist, siin rõhutame jätkuva dialoogi olulisust ajakirjanduse ning valitsuse vahel, et ületada siin puudujäägid ning elektrivaldkonnas samuti samuti siin on teatud kokkulepe juba saavutatud ning parlament arutab seda. ma loodan, et kui need muudatused vastu võetakse, siis aitab see lahendada teatud äh, probleeme, eriti mis puutub just riigi ja erakondade vahelisi suhteid valimiste ajal Richard Howard tegi terve rea soovitusi, mida komisjon kavatseb kaaluda. lühidalt tahaksin öelda, et komisjon pöörab erilist tähelepanu aktiivsele kodanikuühiskonnale ning loodame nende rolli suurendada IPA kahe ajal mm, all, mida praegu arutatakse. samuti kaalume soovitusi, mis puudutavad majanduskriteeriumile. teate, et komisjon on selged kriteeriumid progressi hindamisel äh, toimiva turumajanduse suunas. Äh, härra Howitt äh, saab sõna. aitäh, vastan konkreetsetele punktidele ning võtan arvesse teie kiitust, kuid ka kõik kõiki muid kommentaare, mis puudutab kakskeelsust, siis ähm, olin oma algsõnavõtus väga selge, siin ei ole mingisugust kohustuslikkust, loen teile ette, mis siin kirjas on. rõhutab vajadust edendada, rõhutan, edendada kaasavat kakskeelset haridust, eriti äh, just nendes ähm, omavalitsustes, kus ei ole enamus kogukonda. siin selles julgustamises ei ole mingisugust ähm, kohustuslikkust ja kompromisskohtumisel ei olnud mingisuguseid vastuväiteid, nii et ma arvan, et te olete minust lihtsalt äh, valesti aru saanud, kui teil neid vastuväiteid on. ühelgi variraportööril ei olnud mingisuguseid vastuväiteid, kui me äh, sõnastuses kokku leppisime, kuid muidugi demokraatias on inimestel õigus muret tunda ja ma olen valmis äh, lisama siia sõnad äh, without compulsion ilma kohustuslikkuseta. ja kui teistel on paremaid ettepanekuid, siis palun tulge minu juurde ja räägime kõik läbi, ma ei soovinud sinna mingisugust kohustuslikku kakskeelsust sisse viia kindlasti, kuid Ehm, mul, minus tekitab muret, et inimesed äh, kahtlustavad mind selles, et ma seda soovin. mis puudutab ultranatsionalismi, siis saan vaadata sõnastust ja siin on kirjas, et äh, mõistame igasuguse ultranatsionalismi riigis äh, hukka ja me ei kritiseeri siin kedagi ega midagi, see ettepanek tuli härra Vuljanitši poolt, tahtsin rääkida tema muudatusettepanekust, kuid mm, minus tekitas muret see, et kui me räägime ainult natsionalismist, siis see saadab võimalikele liitumis kaaluvatele riikidele sõnumi, et patriotismi me ei toeta, kuid see sõnastus sellisel kujul, nagu see siin on, on väga selge ja näitab, et me ei süüdista selles riigis kedagi ultranatsionalismis. ja see sõnastus on siin väga selge. Öelda, et äh, siin on kirjas, et äh, üht, üheski riigis äh, midagi sellist ei toetata, siis geograafiline mm, kriteerium ja äh, muudatusettepanek viiskümmend kolm, teen selle ettepaneku vabaks hääletuseks. Äh, püüan siis veelgi kiiremini rääkida. rohelised äh, küsisid äh, minu arvamust oma muudatusettepanekute kohta, ma küsisin oma Bulgaaria kolleegilt, kas oleks võimalik saavutada kompromissi Äh, nendes küsimustes, mis nende jaoks on kõige olulisemad äh, ja ma arvan, et me peaksime siis äh, nendega kompromissile jõudma selleks, et tagada nende seisukohtade kaasamine, ma paluksin teil seda kaaluda. härra Kovatšovile, ma ei ole teiega täiesti nõus, sellepärast et ma olen ametivõimudega selles riigis kohtunud ja ma olen muidugi valmis ähm, ühiste ajalooliste sündmuste tähistamise küsimusega, kahjuks ma ei mõistnud proua Ljubtševat täielikult, ehk saaksin temaga pärast äh, kahepoolselt arutada, aitäh, esimees. Teie kannatlikkuse eest te teate, et ma olen ähm, väga äh, entusiastlik selle riigi ja selle raporti suhtes. aitäh, järgmine raport on Indoneesia, Anne, palun. I'd like to first of all thank the suur aitäh, ma kõigepealt tahaksin tänada variraportööre Riia Omen-Ruitenit, Graham Watsonit, härra Pütikohverit, härra Scholzi konstruktiivse ja sisulise koostöö eest kindlasti tegid nende ettepanekud selle raporti paremaks. Indoneesia on väga tähtis riik ja tõepoolest me peaksime ka väärtustama meie ja Indoneesia vahelist suhtlust, tegemist on strateegilise partnerlusega, Indoneesia näol on tegemist riigiga, kus on kõige suurem hulk moslemeid, tegemist on demokraatliku riigiga, ta oli ASEAN-i asutajaliige, ühtlasi on see G kahekümne liige ning samuti islamistliku konverentsi liige. see on oluline osaline Aasia Vaikse ookeani piirkonnas ja kindlasti oleks vaja meil ka poliitiliselt rohkem tööd teha Indoneesias. Euroopa Liidul on Indoneesiaga olulised majandussuhted, Euroopa Liidu poolsed investeeringud on saanud uut hoogu viimastel aastatel, kuid see siiski ei kajastu meie poliitilistes suhetes. partnerluse ja koostööleping, millega tegeleb see raport, on väga tähtis, sellele kirjutati alla kahe tuhande üheksandal aastal viimaks on nüüd kõik kakskümmend seitse liikmesriiki sellega ratifitseerinud, sellega läks natukene aega, nii et äh, seega on viimane aeg, et parlament ka nüüd hakkaks seda partnerlus- ja koostöölepingut päriselus ellu rakendama, sest et suur potentsiaal on meie suhetel Indoneesiaga ja seda nii majanduslikust kui ka poliitilisest vaatenurgast, meil on tegelikult ju ühised väljakutsed inimõiguste küsimus ning samuti õigusriigi põhimõtete järgimine ja hea valitsemistava, jah, loomulikult nendes valdkondades on veel võimalik edasi arendada, kuigi viimastel aastatel on seda seal ka näha olnud. kuigi loomulikult on endiselt seal veel mitmeid väga negatiivseid aspekte, näiteks äh, islam mängib väga olulist rolli näiteks hariduses ja ei võimalda võib-olla sellist pluralistlikumat lähenemist, seda siis äh, hoolimata sellest, et tegelikult Indoneesia on väga mitmekesine riik äh, igas mõttes, sealhulgas ka religiooni mõttes. nüüd majandusest rääkides peab käsitlema ka loodusvarade kasutamist ja paljusid äh, lahendamata küsimusi selles valdkonnas, näiteks äh, ebaseaduslik metsaraie, samuti metsatulekahjud ja ka teised teemad, mille osas oleks võimalik meie koostööd süvendada nii meie endi kui ka Indoneesia huvides. näiteks ka merendusvaldkonnas oleks võimalik koostööd süvendada, kuid samuti ka näiteks maksuküsimused, maksu, maksudest kõrvalehoidumise vastane võitlus. see peaks ka meile huvi pakkuma, aga siin oleks võimalik kogemusi jagada. siin on jah, mitmed inimõigustealased küsimused, eriti just naiste õigustesse puutuv loomulikult äärmuslased üritavad Indoneesias kanda kinnitada ja sellel on ka omad tagajärjed. näiteks Ahmadiyya äh, usulaku kuuluvaid inimesi diskrimineeritakse nüüd see kõik on tegelikult seotud ka sotsiaalse õigluse ja majanduslike aspektidega. Paapua on autonoomne piirkond ja see fakt peaks võimaldama neil paremini elada, kuigi tegelikult on seal veel pikk tee käia. nüüd äh, sel nädalal toimub ka kuulamine Paapua küsimuses, ma loodan, et sealt me saame siis üht-teist ka kõrva taha panna ja seda kasutada äh, koostöös tulevikus. siin oli ka mm, hiljuti Indoneesia parlamendi kõrge esindaja, me kohtusime temaga ja vargaportorid osalesid sellel kohtumisel ka, tema tahtis väga meiega koostööd teha just nimelt selleks, et tuvastada probleemid, mis on Paapuas. Euroopa Liit on Indoneesiaga varem ka koostööd teinud, nii et seda võiks teha ka siis Paapua küsimuses. partnerlus- ja koostööleping tõepoolest annab meile siis vabamad käed. nüüd ma tean, et aega on meil vähe, ma tahaksin veel kord tänada variraportööre, jah, siin on mõned väiksemad küsimused, mis on lahendamata, aga põhimõtteliselt me oleme nõus. meil on kaheksateist kompromissmuudatusettepanekut, mis lihtsustavad ka hääletusprotsessi, aitäh. How many time? kaua mul kõneaega on? suur aitäh, härra esimees. Anna Komes tegelikult väga õigesti juba tõi välja äh, mitmed olulised väljakutsed tänapäeva Indoneesias, korruptsioon, usuvähemuste õiguste austamine ning samuti kodanikuühiskonna organisatsioonid. raport meile sobib, sellepärast et see ka tunnustab Indoneesia märkimisväärset edasiminekut üheksakümne kaheksandast aastast viimastel aastakümnetel on tõesti Indoneesias toimunud suur edasiminek demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamise osas. Nad on suutnud välja töötada nüüd tugeva majanduskeskkonna ja nad teevad koostööd ka ASEANiga nii et see raport tunnustab neid positiivseid arenguid, kuid ühtlasi ka saadab väga julgustava sõnumi Indoneesia valitsusele. me pakume abi neile lahendamaks veel lahendamata probleemid, ilma et me räägiks nendega kuidagi eh, ülevalt alla nüüd hääletusnimekirjast, sellega on mul mõningaid raskusi, Te nõustusite minu muudatusettepanekutega ja mina nõustusin jällegi omalt poolt mitmete teie omadega. mõningad äh, soovitused hääletamise osas peaksid olema teistsugused. siin on muudatusettepanekuid, mille vastu mul ei ole mitte midagi, aga kui nende kõikidega nõustuda, siis äh, läheb see raport väga pikaks ja tegelikult läheb ka tasakaalust välja. siin on äh, hääletusnimekirjas mõnes või näiteks kahes erinevas kohas pluss, aga ükskord hääletati ühe asja poolt ja järgi siis sellesama asja vastu äh, nagu Graham Watson ka ütles, võib-olla siis me peaksime seda lühemaks tegema ja siis äh, no võib-olla need selle ebaloogilised kohad siit välja võtma. aitäh. härra Pütikohver. suur aitäh, härra esimees. mina tahaksin õnnitleda proua Koomešit selle suurepärase raporti eest, mis on tasakaalus. variraportööride panused kindlasti ka olid väga positiivsed muudatusettepanekute näol ja ka kompromissmuudatusettepanekute näol. meie oleme teinud neli muudatusettepanekut, need ülejäänud kaheksakümmend kaheksa võib-olla seda on natukene palju, aga põhimõtteliselt see ka sobib. nii, see hääletusnimekiri on ka positiivne, ma ei taha siin väga palju raisata esimehe kallihinnalist aega, aga siiski tooksin välja ühe potentsiaalse probleemi, mis võib juhtuda kompromissmuudatusettepanekuga number üksteist. seda sõnastust on siin juba muudetud ma ei hakka nüüd tervet teksti ette lugema, aga loen siit ette need kõige tähtsamad punktid. siin on kirjas, et me täheldame kahetsusväärsusega, et järgmist rohkem keskendutakse avalik-õiguslikus haridussüsteemis islami õpetustele ja see, seda võib näha kui põhjusi, põhjust, mis toob kaasa järjest rohkem konflikte, nii et minu arvates see on problemaatiline. nüüd põhjustab intsidentide arvu kasvu, see on liiga karm. võib-olla võiks öelda, et see võib-olla veidi panustab sellesse, aitab kaasa, toob endaga kaasa. nii et ma arvan, et kui me sellist sõnastust kasutame, siis äh, teeb see olukorra kehvemaks minu, meie variraportöör Graham soovis, et ähm, ma võtaksin siin sõna ja muuhulgas tänaksin raportööri, variraportööri hea koostöö eest. Graham rõhutas, et kompromiss muudatusettepanekute väljatöötamine toimis väga hästi, väga keskendunult. ta tahtis rõhuda ka sellele, et on vaja rohkem äh, süvendada kaubandussuhteid ja suurendada investeeringuid Indoneesiasse ja see on ka muudatusettepanekutes Aldelt. ühtlasi ka energiaküsimustes on vaja rohkem koostööd ja keskenduda äh, tuleks ka viisa liberaliseerimisküsimustele. ühtlasi oleks vaja äh, soodustada näiteks Erasmus Munduse programmi raames äh, inimeste või kodaniku, kodanike tasemel omavahelist suhtlemist. ja veel tähtis on ka vaja süvendada Euroopa Liidu Indoneesia vahelist inimõiguste alast dialoogi siin on ka muudatusettepanekud selle kohta, loodetavasti kolleegid neid toetavad. ja lisaks sellele väljendas Graham veel soovi, et kolleegid toetaksid muudatusettepanekut viiskümmend kaks, mis räägib olukorrast Papuas ning soovib ka Euroopa Liidu osalemist selles küsimuses, aitäh! I mean, I... suur tänu, ma loodan, me enne homset siis nüüd need küsimused ka lahendame. selles osas, mida ütles härra Putikohver ja ka Riia, jah, ma olen nõus härra Putikohveriga. et võib-olla jah, teie ettepanek oleks siis konstruktiivsem. nüüd äh, Riia tõstatatud küsimused ma panin need kirja ja ka mõned punktid, mida ütles härra Watson, need siin kompromisside sees ei ole, teinekord küll nendele viidatakse kompromissmuudatusettepanekutes. ma võtan need läbi, ma ei saa lihtsalt härra Watsoni panust täielikult kõrvale jätta, eriti arvestades sellega, et nende aluseks on ju tegelikult kompromissmuudatusettepanekud, aga võib-olla me siis leiame siin võimaluse, kuidas seda kõige lühemalt väljendada. Uh, siin on üks konkreetne kompromiss, muudatusettepanek, mis puudutab just viisa liberaliseerimist. see võib osutuda võib-olla problemaatiliseks siin räägitakse sellest, et me peame hakkama kaaluma läbirääkimisi viisalebriisis valdkonnas. võib-olla ma siin saaksin rääkida ka härra Watsoniga, et ta oskaks pakkuda välja võib-olla parema sõnastuse, mis fraktsioonidele sobib paremini. härra Watson tõepoolest on teinud sisuliselt väga tähtsaid ettepanekuid Indoneesiale, pakub koostöö meiega väga suurt huvi, eriti just energiavaldkonnas. ma tunnen Indoneesiat ise väga hästi, ma lausa jumaldan seda riiki ja ma tean, et inimesed Indoneesias pööravad suurt tähelepanu Euroopa Liidule ja ka meie kultuurile. Indoneesial on väga tihedad sidemed just nimelt Hollandiga aga meie siin Euroopas ei tea Indoneesiast üleüldse mitte midagi, nii et ma nüüd loodan, et selle partnerlus ja eh, koostöölepinguga on võimalik edasi minna, et ka inimesed üksteist tundma õpivad, et ühesõnaga, et koostöö toimiks kõikidel tasanditel, aitäh. jah, äh, kahjuks peame me Montenegro arutelu edasi lükkama lahkuma, sellepärast et eesistujamaa esindaja juba koputab uksele. nii et, et härra Tänak, täna me seda asja arutada ei saa. sellepärast, et nõukogu esindaja on meil siin juba kohal. hästi. aitäh, et te mõistmist üles näitasite be more accountable. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich in unserer Mitte. kolleegid, ma tervitan äh, kogu südamest Kreeka välisministrit, eesistuja oma esindajad härra Evangelos Venizelos. meil on väga hea meel teid siin esimest korda näha kindlasti ootab meid ees äh, suurepärane koostöö Kreeka kui eesistujaga ja teiega isiklikult. Äh, kaks nädalat tagasi mul oli teiega võimalus juba Ateenas kohtuda ning äh, ma arvan, et meil on mitmeid põhjusi, miks meie koostöö peaks sujuma ja ma tean, et teie olete selleks valmis. loomulikult kõnelete te meile äh, nõukogu kohtumisest, aga samuti ka eesistujamaa prioriteetidest. tere tulemast, tere tulemast ja teil on sõna. esimees, lugupeetud äh, välisasjade komisjoni liikmed tahaksin teid tänada selle eest, et mind täna siia kutsusite ning andsite mulle võimaluse tutvustada Välisasjade Komisjonile, mis äh, muide on Euroopa Parlamendis väga kõrgelt hinnatud komisjon, tutvustada teile siis oma prioriteete laienemispoliitika valdkonnas. samuti tahaksin kasutada võimalust Eh, edastada proua Ashtoni kõige parimad soovid ning rääkida natukene sellest, mis täna Välisasjade Nõukogus arutusel oli. Eh, kõigepealt siis räägiksingi sellest, mis täna Välisasjade Nõukogus toimus Äh, seda kohtumist juhatas äh, proua Ashton, kohal olid ka volinik Füüle, kes vastutab laienemise Euroopa naabruspoliitika eest, volinik Piibals, kes vastutab arengupoliitika eest ja volinik Georgieva, kes vastutab humanitaarabi eest. ja me arutasime siis äh, päris mitmeid küsimusi täna. kõrge esindaja kõigepealt meenutas Kabuli pommirünnakute ohvreid Äh, samuti siis äh, mõningaid Euroopa Liidu missioonide esindajaid, kes nendes romirünnakutes hukka said. esimene päevakorrapunkt oli äh, lõunapoolsed naaberriigid, Süüria konflikt ja see, kuidas see mõjutab regiooni, sealhulgas Liibanoni ja Iraaki. kõigepealt rõhutas kõrge esindaja, et toetab Genf kaks rahukõnelusi me teeme koostööd ka ÜRO ja Araabia liigaga. kõrge esindaja äh, rõhutas, kuivõrd oluline on konflikti lahendamine ja juhtis tähelepanu ka viieteistkümnendal jaanuaris Kuveidis toimunud Süüria teemalisele konverentsile. ja samuti rõhutati, kuivõrd oluline on naiste kaasamine rahuprotsessi, rõhutati ka Hollandi tegevust. Äh, öeldi, et ka naiste prioriteete tuleb rahuprotsessi käigus arvesse võtta. Ehm, ja see, et Iraan osaleb ka Genfi kõvelusel, on andnud uut kindlust, et need kõnelused on ka edukad liikmesriigid rõhutasid, et kõik osapooled, kes Genfi, Genf kaks kõnelustel osalevad, peavad selle konverentsi tulemustega äh, Eh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juuni konverentsi tulemustega leppima. mis puudutab nüüd Süüria üleminekuprotsessi, siis eh, siin tuleb rõhutada, kui oluline on humanitaaraspektiga tegemine, väga paljud ministrid viitasid sellele. Eh, kõrge esindaja väljendas muret Äh, sellepärast et kriis võib mõjutada ka seda, mis toimub Liibanonis ja Iraagis, mõlemas riigis on vägivald kasvanud ja stabiilsus ohtu sattunud ja lõpetuseks võttis äh, nõukogu vastu järeldused Süüria teema. teiseks päevakorrapunktiks oli Egiptus. kõrge esindaja reageeris põhiseadusliku referendumi tulemustele, mis toimus Egiptuses neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal jaanuaril kõrge esindaja on öelnud, et Euroopa toetab Egiptuse rahvast eh, jaanuar kaks tuhat üksteist revolutsioonipüüdluste elluviimisel. väärikus, sotsiaalne õiglus, julgeolek, demokraatia, inimõigused ja parem majandus mm, on need eesmärgid, eh, mille saavutamisel Euroopa Liit Egiptust toetab. põhiseaduslik protsess eh, lubab, annab võimaluse uueks poliitiliseks dialoogiks ja demokraatlikeks valimisteks, kus on e-, ausalt esindatud kõik poliitilised seisukohad, tulevane parlament, mis oleks varuandekohustuslikum, kõrge vali, esindaja väljendas muret hiljutise vägivalla, terrorirünnakute ja inimõiguste olukorra harvenemise üle. mitmed liikmesriigid rõhutasid, kuivõrd oluline on pikaajaline poliitiline stabiilsus Egiptuses, inimõiguste austamine ning selle protsessi kaasahaaravus Euroopa valimisvaatlejate osalemine presidendivalimistel ja parlamendivalimistel leidis samuti mainimist. majanduslikud väljakutsed, mis Egiptuse ees seisavad, leidsid samuti käsitlemist. kolmandaks päevakorrapunktiks oli Lähis-Ida rahuprotsess. välisasjade nõukogu sai kõrgelt esindajalt infot selle kohta, kuhu on jõudnud Lähis-Ida rahuprotsess. kõrge esindaja kinnitas, et töö jätkub ähm, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembri ülemkogu järelduste ellurakendamisel, nagu te mäletate, detsembris äh, avaldas äh, nõukogu äh, toetust osapoolte jõupingutustele, samuti USA jõupingutusele leida õiglane ja püsiv lahendus Iisraeli-Palestiina konfliktile ja nõukogu hoiatas ka siis selliste tegevuste eest, mis võiksid läbirääkimised ohtu seada Äh, lisaks sellele korrati, et Euro Euroopa Liit on valmis ähm, äh, aitama kaasa äh, rahukokkuleppe saavutamisele. meil on olemas poliitiline, majanduslik ja julgeoleku ähm, toetuse pakett mõlemale osapooltele, mis oleks siis abiks lõppstaatuse kokkuleppe ellurakendamisel ja kõik liikmesriigid Äh, väljendasid äh, toetust sellele, et USA üritab leida konfliktile püsivat lahendust. Äh, see lahendus peab tuginema kahe riigi põhimõttele. ja oluline on regioonis püsiva rahu kehtestamine. Euroopa Liit Äh, pakub Iisraelile ja tulevasele Palestiina riigile spetsiaalselt priviligeeritud partnerlust, mis tagab neile parema juurdepääsu Euroopa turgudele, hõlbustab kaubandus ja in-, kaubandust ja investeeringuid ja paremaid ärisuhteid. tõhustatud poliitiline dialoog ja koostöö julgeoleku vallas äh, on mõlemale riigile samuti avatud. järgmine päevakorrapunkt oli Afganistan. nõukogu Äh, tundis, avaldas kaastunnet nende inimeste peredele ja oma, oma, nende omastele, kes möödunud reedel Afganistanis surma said. me rääkisime siis sellest, mida Euroopa Liit Afganistanis teeb aastal kaks tuhat neliteist. me oleme valmis pikaajaliseks osaluseks Afganistanis meil on vaja jätkata arenguabi osutamist sellele riigile Äh, provintsi ja presidendi valimised äh, toimuvad viiendal aprillil, peavad olema kõikehõlmavad, läbipaistvad ja andma korraliku seadusliku tulemuse. Euroopa Liit osalt, osutab äh, finants- ja tehnilist abi valimisprotsessi käigus samuti avaldasime muret inimõiguste pärast Afganistanis, eriti naiste olukorra pärast. nõukogu järeldused on suuniseks Euroopa Liidu Afganistani strateegiale kuni aastani kaks tuhat kuusteist ning lõpetuseks oli, rõhutas nõukogu ka seda, et kahepoolne julgeolekukokkulepe USA-ga on väga oluline selleks, et julgeolekukeskkonda edendada. lõunasöögi ajal rääkisime Euroopa Liidu suhetest Venemaaga, kes on meie strateegiline partner, valmistume ette USA, eh, Euroopa Liidu eh, Venemaa tippkohtumiseks kahekümne kaheksandal jaanuaril. Eh, vaatasime siis tulevikku selles osas, kuidas see strateegiline partnerlus peaks arenema, pidades silmas hiljutisi arenguid, eriti idapartnerluse vallas seda, et kaubanduse vallas probleemid kasvavad, õiguslikke kohustusi ei täideta, sealhulgas inimõiguste vallas võetud kohustusi. samuti vahetati mõtteid idapartnerluse teemal, eh, selle, kuidas edasi minna pärast Vilniuse tippkohtumist ja et põhjalikumad arutelud peaksid toimuma veebruaris. Ukraina küsimuses avaldati muret otsuse üle, mille langetas möödunud neljapäeval Ukraina parlament see otsus langetati selgelt ebademokraatlikult ja väga vastuolulistes küsimustes ja selline uus lähenemine ja Ukraina liidrite uus hoiak, näiteks see, kuidas nad Maidani väljaku meeleavaldajatega ümber käisid, risk, ähvardab kriisi süvendada ning võib ohtu seada Euroopa poolse rahastamise Äh, nõukogu jälgib sündmuste arengut äh, väga tähelepanelikult ja tegutseb vastavalt sellele. ja nõukogu võttis vastu siis järeldused äh, antud küsimuses. nüüd Iraani küsimus. kõrge esindaja rääkis sellest, kuidas toimub Iraani Euroopa Liidu ühise tegevuskava ellurakendamine ning äh, nõukogu on äh, võtnud vastu ka mitmed äh, õiguslikud, mitmed seadused, mis peatavad sanktsioonid Iraani vastu. Iraan on täitnud endale võetud kohustused ning seetõttu Euroopa Liit on lõpuks täna äh, pärastlõunal võtnud vastu otsuse ja määruse, millega peatatakse need sanktsioonid neljas valdkonnas äh, äh, nafta, naftakeemiatooted, finantstehingud. päevakorras oli ka Kesk-Aafrika Vabariigi küsimus nõukogu on äärmiselt mures olukorra pärast Kesk-Aafrika Vabariigis. nõukogu saavutas poliitilise kokkuleppe tulevase Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni osas. mitmed liikmesriigid aga peavad selleks saama oma parlamentidelt nõusoleku Äh, sõjaline operatsioon Kesk-Aafrika Vabariigis aitab äh, tagada julgeolekukeskkonda ja aitab kohale toimetada siis äh, Aafrika Liidu juhitud rahvusvahelist toetusmissiooni. Euroopa Liit osutab siis ajulist, ajutist toetut kuni kuus kuud selleks, et turvata Bangui regiooni. nõukogu arvestab täiel määral julgeolekunõukogu resolutsioonidega ning võimalusega, et Miška äh, siis äh, toetab äh, sealseid operatsioone. ja eriti oluline on meie jaoks toetada kõige ohustatumaid elanikkonnagruppe, Euroopa Liit Äh, hoolitseb selle eest, et äh, humanitaarabi tõesti jõuaks neile, kes seda vajab. Äh, detsembris toimunud ülemkogul väljendati muret kriisi üle seal ning väljendati toetust Prantsusmaa sõjalisele sekkumisele ning lõpetuses Euroopa Liit toetab Kesk-Aafrika Vabariigi stabiliseerimist läbi oma toetuse Miskale, mille eesmärk on kaitsta tsiviilelanikke ja aidata riiki stabiliseerida. Euroopa Liit on eraldanud viiskümmend miljonit eurot eh, Euroopa Liidu Aafrika rahastamisvahendist eh, selle missiooni toetumiseks ja Miska eelkõige Mikopaks sai Euroopa Liidult viiskümmend viis miljonit eurot Euroopa Liit eh, on ka eh, andnud eh, humanitaarabi ja arenguabi Kesk-Aafrika Vabariigile. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli humanitaarabi seitsekümmend seitse miljonit ja detsembris seati sisse siis humanitaarabi toimetamiseks õhusild. ja lõpetuseks Lõuna-Sudaan. rääkisime kriisist Lõuna-Sudaanis alates sellest, kui detsembris kriis puhkes, on Euroopa Liit üritanud saavutada vaherahu sõlmimist ja kutsunud osapooli läbirääkimiste laua taha eh, selleks, et demokraatlikult ja rahumeelselt kõik erimeelsused lahendada. Euroopa Liit jätkab sellist vahendamistegevust eh, nii palju siis minu eh, ülevaatest selle kohta, Äh, mis toimus Välisasjade Nõukogul. ja kõneleja jätkab kreeka keeles. nüüd räägiksin siis meie eesistumise peamistest prioriteetidest. Στη συνάντησή μας με το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού kohtumisel Euroopa Parlamendi presidendi ja komisjonide esimeestega ning eh, ka siis, kui me kohtusime Ateenas härra Brokiga, oli meil võimalus eh, tutvustada Kreeka eesistumise aja prioriteete. Need prioriteedid on samad, mis eh, kõigil eurooplastel, sellepärast et kõik Euroopa kodanikud hetkel on huvitatud sellest, et taastuks majanduskasv, tekiksid uued töökohad, eriti noorte jaoks. me oleme huvitatud Euroopa Liidu sotsiaalsest mõõtmest. kõik Euroopa Liidu kodanikud on tuve, huvitatud majanduse juhtimise institutsioonide tugevdamisest Euro Euroopa Liidu tasandil ja euroala tasandil. hetkel on pangaliit see, mis kodanikele erilist muret valmistab. meid Vahemere piirkonnas mõjutab eriti see, mis toimub Euroopa Liidust väljaspool, meile läheb eriti korda siis rände ja äh, äh, liikumise küsimus ja ma arvan, et teised Euroopa Liidu liikmesriigid ja piiriäärsed riigid peaksid äh, rändega seonduvaid koormaid jagama. Need on äh, Kreeka eesistumise peamised prioriteedid ja veel üks väga oluline prioriteet on äh, integreeritud merenduspoliitika ja Vahemere poliitika selle raames käsitleme kalandust, taastuvenergiaallikaid, keskkonda ja rahvusvahelist mereõigust. Kreeka eesistumise konkreetseks prioriteediks ei ole laienemine, aga laienemine Lääne-Balkanil pakub meile huvi, sellepärast et nagu te teate, laienemine ja võimalused Lääne-Balkani riigid saaksid liituda Euroopa Liiduga oli meie eelmise eesistumise peamine prioriteet aastal kaks tuhat kolm. erinev, meie varasemad eesistumised on langenud kokku suurte laienemistega Korful toimus meil tippkohtumine, kus äh, liitusid meiega, siis kui liitusid kaksteist uut liikmesriiki ning kahe tuhande kolmete-, kolmandal aastal äh, siis äh, allkirjastati Ateena pakt ja siis liitus kümme uut liikmesriiki. niisiis ähm, äh, Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga liitumise võimalus äh, oli eelmise eesistumise peamine prioriteet ja nõukogu on selle prioriteedi omaks võtnud aga praegune, meie praeguse eesistumise ajal me sellele ei keskendu, me tahame ellu rakendada need otsused, mis on juba vastu võetud. selle ettevõtmise tulemus on äh, mõnes mõttes kajastamist leidnud juba selles, et homme toimuvad valitsustevahelised kõnelused äh, Serbiaga läbi, liitumisläbirääkimiste alustamise üle. see on väga oluline mitte üksnes Serbiale, vaid ka Kosovole. sellepärast, et nõukogus, nõukogu järeldustes äh, möödunud aasta detsembrist öeldakse, et äh, see, need kõnelused mõjutavad ka teiste riikide, näiteks Albaania liitumisväljavaateid. me äh, vaatame siis, kas oleks võimalik anda Serbiale kandidaadiriigi staatust juunis ja mis puudutab Montenegrot ja Bosnia-Hertsegoviinat, ja, ja, ja samuti endise Jugoslaavia vabariiki Makedooniat, siis vaatame, milliseid tingimusi need riigid peavad täitma selleks, et saada, et saaks nendega alustada läbirääkimisi liitumiseks. ajaloolistel põhjustel tahaksin teile meelde tuletada, et kahe tuhande kolmandal aastal äh, rääkisime äh, Horvaatia liiku-, liitumisest äh, eelseisvatel kuudel me teame, et võimalused koostööd teha Euroopa Parlamendiga on piiratud, sest seisavad ees Euroopa Parlamendi valimised. aga mõningate poliitiliste algatustega me saame siiski juba välja tulla ja kui rääkida valimistest, siis laienemine on nendega väga tihedalt seotud. me peame sellele teemale lähenema dünaamiliselt me keskendume praktilistele asjadele. kõige olulisem on see, et kandidaatriigid äh, on pühendunud Euroopa väl-, väärtustele, mida liitumisprotsess kajastab äh, igale riigile läheneme üksi, üksipulgi, vaadates seda, mida nad on saavutanud, mil määral nad peavad kinni siis äh, Äh, kandidaatriikidele seatud kriteeriumitest. nüüd kõneleksin ka Türgist. pidades äh, koht, silmas kohtumist Türgi peaministri ja Euroopa institutsioonide äh, Äh, vahel. me oleme väga, meil on väga hea meel, et peatükk kakskümmend kaks, mis puudutab regionaalpoliitikat, avati, see on siis neljateistkümnes peatükk, mis avati kahe tuhande viiendast aastast saadik, pärast seda, kui siis äh, läbirääkimised algasid ja pärast kolmeaastast seisakut need läbirääkimised nüüd hakkavad jälle. nagu te teate, äh, sõltub kõik praktilistest sammudest antud hetkel valitseb Türgis institutsiaalne kriis ja see tuleb lahendada vastavalt Euroopa põhimõtetele. Türgi seisukoht Küprose küsimuses on kahtlemata praegusi Kopenhaageni kriteeriumeid arvestades üks punkt, mille alusel Türgi liitumiskõlbulikkuse üle otsustatakse. samuti ei saa me eirata seda asjaolu, et Türgi kahjuks ei tunnista äh, ühte meie kahekümne kaheksast liikmesriigist Küprost. aga on mitmeid olulisi peatükke, kus edusammud Äh, sõltuvad asjadest, mis ei ole võib-olla nii vastuolulised, kui ma äh, just mainisin, nagu näiteks hariduspoliitika, seal on võimalik üsna palju ära teha. selleks, et säilitada siis äh, seda impulssi. meie jaoks on stabiilne Türgi, euroopalik Türgi meie välispoliitika üks peamisi prioriteete ning äh, selleks, et olla põhjalik, mainiksin ka Islandit. me peame arvestama sellega, et Islandi valitsus on otsustanud liitumisläbirääkimised peatada. me jätkame koostööd Is Islandiga mitmetes valdkondades äh, Euroopa majandusruumi ja Schengeni süsteemi piires sellega lõpetaksin, on veel mitmeid valdkondi, millele tahaksin keskenduda, aga loodetavasti tõstatuvad need teemad arutelude käigus, sest siis on meil ka rohkem võimalusi äh, asju korralikult arutada, aitäh. suur aitäh, äh, härra äh, Venezuelas, te tegite väga suure vea Te õhutasite inimesi küsimusi esitama. ma paluksin siiski, et kõnelejad oleks, teeksid lühidalt. kaheksateist sõna soovijat on. niisiis, kui te tahate oma küsimustele ka vastuseid saada, siis piirduge palun pooleteise minutiga, küsimuste esindajad. ja mis puudutab nõukogu otsust Ukraina osas, siis me peame väga selgelt välja ütlema, et oleme praegu raskes olukorras, kus meie kogu naabruspoliitika on raskustesse sattunud. ja võib-olla peaksime välja töötama omaenda autonoomse Venemaa poliitika, aga see kõik ei ole võib-olla mm, Euroopa institutsioonide äh, äh, süü, probleem on lihtsalt selles, et paljud riigid ei taha Venemaaga ühel häälel kõnelda. niisiis, äh, lugupeetud eesistujamaa esindaja, kui me selle probleemiga ei tegele, kui meil ei ole ühtset seisukohta Venemaa küsimuses, siis meid ei võeta tulevikus tõsiselt ma ei ole oma poliitikas Venemaa vastane, ma ei taha, et minust valesti aru saadakse, aga Euroopa Äh, liidus meil siin kõik konkureerivad selle nimel, kellel on paremad suhted Venemaaga. on väga palju küsimusi, mida tuleb selles kontekstis arutada ning veel üks asi, mis on äh, selge sellest, mida härra Venizelos ütles, on see, et äh, Lähis-Ida küsimustes ei suhtuta väga paljudesse küsimustesse piisavalt tõsiselt. meil on ka äh, mereõiguse vahel äh, lahendamata küsimusi, see tekitab väga palju pingeid ning samas mm, gaasitarned äh, Vahemere regioonis põhjustavad samuti pingeid kui me nende küsimustega ei tegele, siis me kaotame väga palju raha ja ei saavuta energiavarustuskindlust. väga oluline on äh, need pinged äh, Vahemere regioonis lahendada, siis veel Liibanon ja Hezbollah, merepiiride paikapanemine seal äh, Vahemere idaosas, see kõik mõjutab väga oluliselt ka julgeoleku konteksti nii et, et äh, meil ei ole küll valimisteni väga palju aega jäänud, aga võib-olla selle aja jooksul meie komisjon peaks just keskenduma julgeoleku ja energiavarustuse küsimustele Vahemere äh, idaosas. kas see oleks üks teie prioriteete ja nüüd härra Salafranca? suur aitäh! suur tänu! ma tahaksin äh, soovida teile kõike paremat eesistumise perioodiks, ma loodan, et peaministri positiivsed sõnad täiskogul eelmisel nädalal ka äh, tegelikult täituvad. nüüd kõigepealt Afganistani küsimus. Kabulis eelmisel reedel hukkusid, said viga selles rünnakus ju kakskümmend inimest, see tuleks kindlasti hukka mõista. nüüd ma tahaksin teada, äh, milline on teie rõhuasetus just kaitseküsimustes Afganistani osas, muuhulgas ka äh, koostöö ja partnerlusleping, kas teil on plaanis sellega tegeleda oma eesistumisperioodil? teiseks, Süüria Genfis algab ju konverents kolmapäeval, millised väljavaated on teie arvates Genfi konverentsil? arvestades ka seda, mida te ütlesite oma järeldustes, muuhulgas näiteks ajutine relvarahu, humanitaarküsimused äh,, ja ühtlasi ka vangide vabastamine. ma tahaksin teada, millised on teie muljed selles küsimuses ja viimane punkt. Te rääkisite Ukrainast ja ütlesite, et Rada seadusettepaneku heakskiitmine näitab selgelt seda, et on selge lõhe Euroopa Liidu ja Ukraina vahel ja et selle järjest suureneb nüüd Euroopa Parlamendi delegatsioon peagi sinna ka läheb ja ma tahaksin teada, millised on teie soovitused meile, mida me peaksime siis ütlema Ukrainale Euroopa Parlamendi nimel ja lõpetuseks ka suur aitäh teie kutse eest Ateenasse. proua Komes, lugupeetud äh, Äh, minister, äh, minu õnnesoovid äh, teie eesistumiseks. meie kõigi ühistes huvides on see, et see eesistumine oleks edukas. kuigi praegu näib, et meie naaber, naaberriigid lihtsalt lagunevad laiali ja ma tahaksin teist küsida. Te rääkisite integreeritud merenduspoliitikast kuidas teie nägemus sellest poliitikast sobib kokku ÜRO otsusega äh, Süüria keemiarelvade hävitamise kohta kuskil äh, Itaaliast ja Maltast idas, Kreetast läänes? kas äh, selles osas on olnud ka konsultatsiooniprotsess, kuhu on Kreeka kaasatud, kas see on kooskõlas teie nägemusega sellest integreeritud merenduspoliitikast? Süüria osas mina olen üks nendest inimestest, kes näeb siin praegu konkurentsi Saudi Araabia ja Iraani vahel. Äh, lisaks veel kõik siseprobleemid Süürias ja see kõik mõjutab ka Iraaki. mida Euroopa Liit saab ette võtta äh, selles äh, Äh, olukorra halvenemises Iraagis. Türgi osas, jah, ma panin tähele, mida te ütlesite. mis on see sõnum, mille te saadate peaminister Erdoganile? sellepärast, et meetmed, mis puudutavad kohtunikkonda ja võimude lahutamist, võivad mõjutada Türgi Kopenhaageni kriteeriumite täitmist ja kas te arvate, et ka Küprose küsimuses toimuvad kõnelused? ja tänane otsus äh, Kesk-Aafrika Vabariigi kohta, kas me peame ootama genotsiidi või? härra Vaigel äh, härra minister, tere tulemast. Te tõesti tõstatasite väga palju küsimusi ning mulle on jäänud mulje, et äh, nõukogu on liiga palju küsimusi päevakorda pannud. võib-olla oleks parem, kui äh, nende käsitlevate teemade ringi kuidagi piirataks äh, sellepärast et niimoodi kaob suur pilt ära ja Euroopa Liit võib-olla ei suuda ka nii tõhusalt rahvusvahelisel areenil tegutseda. mina keskenduksin ainult ühele asjale. Euroopas on tekkinud selline uus nähtus, troika hirm. troika on sünonüümiks äh, kõige kohta, mis erinevate riikide jaoks on äh, halb. Äh, kogemus troikaga Kreekas on suurendanud euroskeptilisust kogu Euroopas ja meil seisavad sel aastal ees Euroopa Parlamendi valimised kuidas teie, härra minister, ütle, äh, selgitaksite, mis äh, läks valesti? milline on teie kogemus, äh, mis troikaga Kreekas valesti läks? et me saaksime asju ka oma valijatele selgitada ja minu teine küsimus. endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, mina arvan, et teil on võimalus äh, Kreekal Euroopa Liidu eesistujamaana on võimalus siin äh, asjad edasi viia ja probleeme parandada. selles arutelus on väga palju ebaratsionaalset, aga ma arvan, et teie saate siin anda oma olulise panuse, aitäh. proua Kopa. vabandust, äh, Kronberg Kreeka saab Euroopa Liidu eesistujaks väga huvitaval ajahetkel, kui Lähis-Idas tekivad sellised ebatraditsioonilised liidud ja uus äh, konkurents Iraani ja Saudi Araabia vahel. ma arvan, et lähenemine Euroopa Liidu ja Iraani vahel on midagi sellist, mis kindlasti mõjutab olukorda Lähis-Idas. ma arvan, et Kreeka eesistujana Äh, on ametis ka siis, kui Iraani tuumaprogrammi osas lõplikud lahendused paika pannakse ja ma loodan, et eesistujamaa üheks prioriteediks on ka selle küsimusega tegelemine. Euroopa Liidul on vaja Iraani strateegiat ning Euroopa äh, Parlament äh, eelseisvatel nädalatel sellise strateegia väljatöötamisega tegeleb, see käsitleb inimõigusi, regionaalset julgeolekut ja ka narkokaubandust ja eesmärgiks on vähendada pingeid regioonis. ma pean ütlema seda, et parlamendi Iraani delegatsioon külastas Iraani enne jõule ning äh, saime väga suurt toetust Kreeka saatkonnalt ja selle eest tahaksin teid tänada nüüd küsimus Ukraina kohta. nõukogu resolutsioonis öeldakse, et me oleme mures olukorra pärast äh, Ukrainas. ma arvan, et me oleme rohkem kui mures vähemalt Roheliste fraktsioonis me oleme rohkem kui mures, meil on vaja tugevaid sidemeid idapoolsete naaberriikidega ja sealsete väga mitmekesiste keeruliste ühiskondadega. meil on vaja palju paremaid suhteid Ukraina rahvaga härra Tänok, aitäh ja tere tulemast ja väga head soovid teie eesistumiseks ECR fraktsioonilt. väga paljud inimesed tõstatasid Ukraina küsimuse mina olin šokeeritud selle üle, kuidas see seaduste pakett raadast läbi veidi, see laimamine muudeti kriminaalkuriteoks, kehtestati sanktsioone vabaühendustele, vähendati sõnavabadus. kas see tähendab, et nüüd me ei saa käituda nii, nagu kõik oleks vanaviisi? kas äh, Äh, on võimalus, et me kehtestame Kiie vastu samasugused sanktsioonid, nagu meil on Valgevene vastu, kui nad niimoodi käituvad. Äh, mainiti ka Kesk-Aafrika Vabariiki, mul on hea meel, et sõjaline missioon sinna saadetakse ja mul on ka hea meel Genf kaks kõneluste üle Süüria teemal ja ma loodan, et ähm, Venemaale, Venemaa suudab avaldada survet Assadi režiimile, äh, aga Äh, mõningatele äh, äh, radikaalsetele mässulistele ka. nüüd Egiptus Egiptuse uus põhiseadus leidis väga suurt toetust, üheksakümmend kaheksa protsenti aga äkki te oskaksite öelda, millist toetust saab Euroopa Liit nüüd Egiptusele osale, osutada selle riigi stabiliseerimiseks, selleks, et edendada de demokraatiat, kaitsta vähemusi, eriti kristlasi ja stabiliseerida majandust ja veel üks asi, äh, üks teema Küpros, ma tean, et ÜRO vahendusel käivad kõnelused, aga Kreekal ja Türgil on mõlemal väed Küprosel kas on mingeid lootusi läbimurdmises selle, toimub läbimurre selles küsimuses teie eesistumise ajal? härra Angurakis. aitäh äh, kaitseteemaline ülemkogu oli koht, kus kõneldi Euroopa Liidu militariseerimisest. imperialistlik invasioon Kesk-Aafrika Vabariigis on järjekordne näide sellisest käitumisest, mida meie hukka mõistame. kui Euroopa Liit tahab olla maailmas rahu tagaja, tuleb minna palju kaugemale. kui me teeme koostööd teiste kapitalistlike riikidega, selleks et Äh, kontrollida erinevaid maailma piirkondi, sealhulgas ka meresid, siis äh, oleks oluline, et Euroopa Liit suudaks tegutseda kiiremini. meie mereüksused peaksid olema võimelised kiiremini reageerima viitaksin ka kaitsetööstusele, kaitsetööstuse ettevõtteid Kreekas suletakse, paljud inimesed jäävad tööta ja paljud investeeringud Kreekasse jäävad seetõttu tulemata. niisiis, kas kõnelejad ei võiks ühest minutist kinni pidada? koordinaatoritele andsin rohkem aega, aga nüüd ainult üks minut, Mariette. aitäh tahaksin asepeaministrile soovida suurepärast eesistumist. Te kõnelesite meile sellest, mida äh, ülemkogul ja nõukogu kohtumisel kõneldi. mina peatuksin meie suhetel Venemaaga. millised on plaanid kohtumiseks kahekümne kaheksandal jaanuaril? on meil mingi lootus kuldset keskteed leida? kas on mingi võimalus midagi olulist Euroopa Liidu välispoliitikas saavutada, näiteks ka meie idanaabrust silmas pidades, asjad ei lähe seal nii, nagu me loodaksime, aitäh. proua Kopa. aitäh ka mina tervitaksin äh, meie välisministrit ja asepeaministrit härra Venizelost ja tahaksin teile eesistumise ajaks kõike head soovida. Te rääkisite väga üksikasjalikult äh, Kreeka prioriteetidest ja küsimustest, mida nõukogus arutati. minu küs-, esimene küsimus puudutab Palestiinat. asjad on jõudnud kriitilisse faasi. mõne, mõne päeva eest teatati et esitatakse tuhat, ehitatakse tuhat kaheksasada uut hoonet läänekaldale. kuidas te sellele reageerite ja minu viimane küsimus on, kas te suhtute optimistlikult Küprose probleemi lahendamisse? järgmiseks härra Kaaler. jah, paljud kolleegid juba kõnelesid Ukrainast äh, ja sellest, mis seal viimastel päevadel on juhtunud Eh, küsimus on selles, et eh, kas eh, härra Janukovitšile läheb korda, kui me ütleme, et me jälgime arenguid suure huviga. ainuke asi, mis tegelikult mõjub, on see, kui me hakkame vaatama, kuidas Euroopa Liidu raha kulutatakse. väga palju puudutab ettevõtete tegemist, inimesi, kelle vahel raha üle kantakse. võib-olla teie võiksite enda õlule võtta koordineerimise, see, et need ametnikud, kes asjade eest vastutavad, saavad teile anda tagasisidet, mis toimub. Äh, on otsene side riigi rahvusvaheliste kohustuste ja Äh, selle rahastamise vahel, mis riigile eraldatakse. ja ma arvan, et selle kõigega tuleks palju üksikasjalikumalt tegeleda. härra Komotšakos, tere tulemast Euroopa Parlamenti, härra minister, ja soovin Kreekale eesistumiseks edu. minu arvates on äärmiselt oluline tugevdada Euroopa Liidu positsiooni rahvusvahelistes küsimustes. me peame vaatama, kuidas saada Euroopa Liidust lisandväärtust. siit ka minu küsimus teile, härra minister. nagu te teate, tõusis julgeoleku küsimus päevakorda kahe tuhande kaheksandal aastal ja sellest ajast saadik on asjad muutunud. on tekkinud uued ohud, uued väljakutsed, aga Euroopa Liidu julgeolekustrateegia pole nendega kohanenud. kas te oma kuue kuuse eesistumise jooksul kavatsete Euroopa Liidu julgeolekustrateegia vallas mingeid edusamme saavutada, kas me tahate näiteks luua merejulgeolekustrateegia, millel oleks lisandväärtus ning eh, mis oluliselt parandaks olukorda? varem on seda üritatud kahel korral panna paika uusi suuniseid piraatluse vastase võitluse osas. kuidas teie sellesse asjasse suhtute, kas te suudate oma eesistumise kuue kuu jooksul midagi saavutada? härra Liisek järgmisena. aitäh, esimees. härra minister, liituksin nendega, kes äh, Äh, liituksin ära Broki ja proua Janakuga, kes ütlesid, et Afganistan, Süüria äh, on väga olulised teemad, sellepärast et need mõjutavad rahu kogu maailmas, aga minu arvates on pettumust valmistav, et äh, Välisasjade Nõukogu kulutab niivõrd palju aega sellele, mis toimub siin meie Euroopa piiride lähedal, see seab meie usaldusväärsuse äh, Äh, kahtluse alla, me peame oma probleemid lahendama, enne kui maailma probleeme hakkame lahendama ja ma pean silmas siin just idapartnerlust, idapartnerluse riike ja Venemaa poliitikat nende riikide suhtes. härra minister, kas teile ei tundu, et peaks äh, olema äh, Välisasjade Nõukogu kohtumine, mis on üksnes pühendatud idapartnerluse küsimustele? Äh, seal peaks äh, kõnelema nii sellest, mis toimub Venemaal kui ka sellest, mis toimub idapartnerluse riikides. aitäh, äh, ütleb härra Pütikohver, asepeaminister. Euroopa Liidu poliitiline tegevuskava on väga pingeline, te mainisite väga paljusid asju kas selleks, et prioriteedid selgelt paika panna, ei peaks me asja natuke kõrvalt vaatama, vaatama, millised on selle äh, välispoliitika peamised piirjooned. hiljuti räägiti siin äh, transatlantiliste suhete arengust ja selle arutelu käigus öeldi, et me oleme oma eesmärgid silmist kaotanud ja mis puudutab transatlantilisi suhteid, siis mulle tundub, et need suhted on hetkel kriisis Äh, märtsis äh, külastab president Obama äh, Euroopat, nii et võib-olla võiksite te oma eesistumise ajal nende suhetega tegeleda, kas teil on plaanis käsitleda ka suurenevaid pingeid Ida-Aasias või peaks Euroopa rohkem keskenduma just nimelt oma naabrusele? kas meie eurooplastena ei tule enam muret selle pärast, mis rahvusvahelisel areenil toimub? aitäh, äh, härra Šuntis. Äh, minister, aitäh, et andsite meile infot nii paljudes küsimustes. mul on üks küsimus ja üks kommentaar. Teie sõnavõtt oli küll selge, aga on selliseid valdkondi, mis mulle huvi pakub ja sinnani te ei jõudnud. Süüria, esimene küsimus. Äh, läbirääkimistel kas seal on esindatud kõik poliitilised, sotsiaalsed, regionaal-, äh, usulised rühmitused ja teine küsimus, kas vastab tõele, et keemiarelvad äh, hävitatakse Kreeta ranniku lähedal? Äh, Te teate, et eh, eelmise Kreeka eesistumise ajal allkirjastati Dublin eh, kaks ja nüüd on meil Dublin kolm ja see hakkab kehtima selle aasta veebruarist. tahaksin teada, kas see teema on nüüd eh, ennast ammendanud? kas Kreeka valitsus toetab Dublin kolme, mis teatavasti ei ole ühtegi Dublin kahe põhjustatud probleemi lahendanud, aitäh Äh, proua Omen-Reuten. Äh, parimad soovid teie eesistumiseks, te vaid mõne sõnaga peatusite Küprose teemal. minu arvates on praegu olemas äh, võimalus ning teie eesistumine võiks olla ajaloolise tähtsusega, kui te suudaksite selle probleemi lahendada ja Küprose ühendada. Türgi, te rääkisite õigusriigist ja võimude lahususest. Te ütlesite, olete andnud Türgile nõu teha koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, nii et, et asjad ei läheks halvemuse suunas Ukraina kohta mainisite ka vaid mõningaid asju, aga Ukraina on meie vahetu naaber ja seetõttu meil oleks vaja meetmeid Euroopa Liidu poole pealt, aitäh. härra Demismaker. aitäh toetaksin seda, mida eelkõneleja ütles. mina räägiksin Ukrainast. nõukogu on mures, aga meie oleme palju rohkem kui mures. me näeme, kuidas riik äh, pöörab selja demokraatiale ja Euroopa väärtustele. ma arvan, et Euroopa Liitu äh, võetakse usaldusväärsena ainult äh, siis, kui me tõesti ei äh, unusta ära seda kõike, mida me oleme selle stabilisatsioonilepinguga teinud. Äh, see on äh, usaldusväärne ainult siis, kui me suudame rahvale midagi enamat pakkuda, kui lihtsalt väljendada oma muret. nii et, et mm, millised äh, on Euroopa Liidu arvates tagajärjed, arvestades seda, kuidas äh, härra Janukovitš praegu käitub, kuidas riiki juhitakse diktatuuri suunas eemale Euroopa väärtustest? Äh, härra Krisokeelos, minister Teil on üsna palju tööd nii Kreekas kui ka Euroopas. mul oleks mõned küsimused. Euroopa Parlament on kritiseerinud seda, kuidas äh, Euroopa on pidanud läbirääkimisi USA-ga. mida te nõukogus selles osas ette võtate? Snowden on avanud meie silmad massiliseks, massilise jälitustegevuse koha pealt, aga teda on karistatud äh, ja see saadab vale sõnumi neile, kes äh, paljastavad salateenistuste ebaseaduslikku tegevust. kas äh, te äh, olete valmis andma nõuda neile asüüli Euroopa Liidus, kas te arutate seda teemat? kahe tuhande neljandal aastal vabandust, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peame hakkama vaatama ka sellesse, mis saab pärast Kyoto protokolli, kas Kreeka eesistujamaana on sellest huvitatud, kas meil on mingeid eesmärke ning keemiarelvad ja Süüria, kas nõukogu äh, üritab välja selgitada, mis täpselt toimub, sellepärast et kodanikud on väga muret, aga isegi siin parlamendis meil ei ole mingit täpset infot. palun, härra minister Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τις ευχές. Suur tänu kõikide heade soovide eest Kreeka eesistujale. Tahame saavutada oma prioriteetide täitmise ja ka meie institutsioonilised eesmärgid ja tänan teid konstruktiivse lähenemise eest e millest lähtusid teie küsimused ja kommentaarid. Mm, mul on väga hea meel, et mul on see võimalus teiega infot vahetada ja et mul oli võimalus teile edastada infot äh, Välisasjade Nõukogu tegevuse kohta. Äh, andsin väga põhjaliku ülevaate mm, nõukogu toimunust, sellepärast et ma olen kõrge esindaja, esindaja ja seetõttu pidin äh, teksti lugema ette inglise keeles, äh, nii et äh, oli kindel, et ma ei tõlgendanud midagi valesti, mida kõrge esindaja ütles, kuid äh, rääkides eesistuja prioriteetidest äh,, olen täiesti teadlik Äh, eesistuja piirangutest. Äh, Kreeka jaoks on tegemist viienda eesistumisega äh, kaheksakümne esimesest aastast peale, kui liitusime Euroopa Liiduga ja mul oli õnn olla ministriks kahe eesistumise ajal, nii et ma tean väga hästi, et tegemist on keerulise ülesandega ja Lissaboni lepe ei ole meie elu lihtsamaks teinud. kuid peame tegema koostööd nõukoguga, Euroopa Parlamendiga ja Eurogrupiga, millega meil on süvendatud koostöö. samuti peame arvesse võtma kõikide eh, liikmesriikide Äh, olukorda, tegemist ei ole mitte ainult institutsioonide, vaid ka valitsuste vahelise ettevõtmisega. Äh, peame võtma arvesse nii välisasju kui ka kaitse- ja julgeolekupoliitikat, nii et äh, püüan teile ülevaate anda Kreeka eesistuja valitsuse seisukohtadest nendes küsimustes, mis siin tõusetusid. kõigepealt Ukraina küsimus. tegemist on suure murepunktiga ka meie jaoks ning see on äh, viimaste kuude jooksul olnud äh, nõukogus äh, kõikidel koosolekutel käsitletud küsimusega, me oleme kõiki neid küsimusi ka arutanud, Ukraina, Süüria, Egiptus, need on küsimused, mis ikka ja jälle arutlused tulevad. E, Ukraina küsimus. küsimus selle kohta, kas nad äh, hoiavad Euroopa Liidu või Venemaa poole, ei ole mingisugust vilja kandnud Ukraina jaoks. Vilniuse tippkohtumisel ei otsustanud nad, kas nad liiguvad Euroopa Liidu suunas või pöörduvad tagasi tugevate suhete poole Venemaaga. küsimus oli selles, kas Ukraina variseb kokku ja pöördub IMF-i poole või nad pöörduvad kellegi teise poole, kes neid aitaks. ja president Putin ise otsustas osta miljonite eest ähm, Ukraina võlakirju ning päästa nad sellega majanduslikust hävingust ning päästa seega Ukraina rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide küüsist. me peame rakendama Vilniuses vastu võetud otsuseid ellu ja korraldame ühe tulevastest tippkohtumistest välisnõukogu raames, kaaludes just nimelt idapartnerluse küsimuse, küsimusi, nagu paljud meist Äh, nagu paljud teist palusid ning äh, Ukraina küsimus tuleb samuti käsitlusele, kui me kaalume strateegilisi suhteid Venemaaga. see on midagi, mida hakkame arutama kahekümne kaheksandal jaanuaril. kuid äh, samas peame olema väga otsekohesed selles küsimuses, kas me saame jätkata samasuguse poliitilise lähenemisega või kas peaksime hakkama reaalsust arvestama meie jaoks on tegemist äh, negatiivse olukorraga, kui me vaatame oma idapartnerlust, siis peaksime siin kaaluma äh, partnerlusleppe kohaldamist äh, Venemaaga praeguse olukorraga ning kui me ei suuda kokku leppida suhetes Venemaaga, siis mõjutab see kogu meie strateegiat, mitte ainult Ukrainat, vaid kõiki riike, Gruusiat, Armeeniat, Moldovat, ja ka Aserbaidžaani. nii et see ongi reaalsus, mida me täna töölõuna ajal rääkisime, kuulsime härra Lavrovi käest uut infot ning meie Venemaa strateegia põhjustab suuri vast-, vastuolusid, sellepärast et äh, meie seisukoht sõltub äh, riiklikest seisukohtadest Venemaa küsimuses, nii et meil on selged vastuolud selles küsimuses, et äh, de facto lepib Euroopa Liit USA seisukohaga põhiküsimustes ja äh, meil on mitmeid ühisalgatusi ning äh, seda me näeme Süüria ja Iraani puhul. inimõiguste küsimuses unustasime öelda, et äh, Ukraina ja Venemaa on Euroopa Nõukogu liikmed ja on seda olnud aastaid ning Euroopa Liidus ega Välisnõukogus ei saa meil olla mingisugust poliitilist seisukohta, mis läheb Euroopa Nõukogu vastu olla õigusriigi ning inimõiguste küsimustes, energiapoliitikast ja Venemaa investeeringutest Euroopas ning Euroopa ettevõtete kohalolu Venemaal, kõike seda käsitletakse kahepoolselt. Nad soovivad uut seisukohta, kuid mitte Euroopa Liidu nimel, nii et äh, te mõistate, kõik algab meist endist, meie peame oma jõud ühendama. me peame Euroopa ja Venemaa vahelisi suhteid selgitama selleks, et päästa äh, idanaabruspoliitikat. Äh, toon ühe näite me kannatame suure surve all konkurentsivõime ning ühisturu nime all ja Kreekas oleme pidanud hakkama saama suure survega energiasektori erastamise tõttu. meil on Euroopa Mm, poliitika olemas konkurentsivõime ja energia vallas, kuid ähm, mitte keegi ei taha maagaasi hindade üle arutada Gazpromiga. hindade erinevus Kreeka ja äh, Saksamaa puhul, kui asi puutub maagaasi, mõjutab seda, kuidas, kui, kui palju peavad VKE-d maksma nii et äh, meil on suur probleem oma majanduse taastamisega. ja see ei ole mingisugune üldine abstraktne geopoliitiline teema, vaid see mõjutab otseselt kõikide meie riikide majandust ja äh, peresid, nii et tegemist on teemaga, mis on seotud äh, Venemaa ja Ukrainaga see on aga alalise ähm, nõukogu küsimus ja ülemkogu käsitleb ka peagi seda küsimust. ja kas sealt tuleb väljendada seda, kui olulised on suhted Euroopa ja USA vahel? komisjoniga meie leiame, et äh, vabakaubandusleppe ja uus koostööraamistik, äh, mis puudutab laiemalt rahvusvahelisi turge, peavad arvesse võtma ka institutsioonilisi parameetreid ning äh, ka seda, et me osaleme NATO tegevuses tulgem nüüd aga äh, aktuaalsete küsimuste juurde. Süüria kõige suurem küsimus äh, oli Iraani kutsumine Genfi, kas see põhjustab äh, probleemi või tähendab see seda, et mõõdukas opositsioon keeldub osalemast ning äh, küsimus oli selles, kas nad äh, kavatsevad sinna kohale tulla või mitte. kordan üle, mida ma ütlesin nõukogus täna hommikul selle kohta. me peame tagama, et äh, selle menetluse prestiiž ei ole ohus me ei tohi äh, muljet jätta, et Euroopa Liidu ja ÜRO peasekretäriaadi vahel on vastuolu. ÜRO korraldab seda kohtumist ja me ei saa lubada seda, et mõõdukas opositsioon ei tule kohale, nad peavad sinna kohale tulema. sest äh, meil peab olema miinimumarv osalejaid seal. kõik kõik äh, osapooled peavad olema kaasatud, äh, natsionalistid, äh, kõik usurühmitused. kui kohal on aga ainult osa mõõdukast opositsioonist, mis on kaasatud omakorda sõtta Süüriasse, Mm, aga me peame tegema niimoodi, et me päästame selle menetluse, me peame tegelema oma kolmepoolsete suhete ÜRO, USA ja Euroopa Liidu vahel, me peame tagama, et me kaitseme oma suhteid Venemaaga, ilma kelleta ei saaks kogu seda protsessi läbi viia, me peame meeles pidama äh, oma kohustusi ning liikuma Genf kahe suunas. keemiarelvade küsimus ei ole julgeole-, ei ole Välisasjade Nõukogu pädevuses ja seda ei arutatud, tegemist on menetlusega, mida viis läbi vastav rahvusvaheline organisatsioon ÜRO egiidi all. ja riigid Äh, mis osalesid selles operas-, operatsioonis, aitasid sellele protsessile kaasa ja äh, näiteks Norra, kes ei ole Euroopa Liidu liige, osales siin samuti, Itaalia andis oma sadamad äh, selle operatsiooni käsutusse, Calabria sadamad ning USA omalt poolt andis laevu. meie riigina ei soovinud, et see operatsioon leiaks aset Vahemerel, vaid Atlandi ookeanil ning Portugali valitsus oli valmis omalt poolt Assooridel ähm, andma nende käsutuses oma sadama. meil on olnud arutelusid teiste valitsustega, kas Saksamaaga ja me ei kavatse mingisugust äh, keemilist ähm, materjali merre visata, vaid see kõik äh, transporditakse Saksamaale maateid pidi ning siis hävitatakse spetsiifilistes äh, laboratooriumites, kuid mingisugust jäätmete merre heitmist ei toimu mis Bonino ja vastav organisatsioon ja teised on palunud proua Ashtonilt nõukogu nimel, et tagataks, et Vahemere elukeskkonda ei seata ohtu ning me peame saama selle garantii ÜRO-lt, ja vastutavalt organisatsioonilt. Egiptuse küsimus. me räägime Egiptusest iga kord, tegemist on alalise küsimusega. ja väga oluline on, et Egiptuses on uus põhiseadus, koostöö on määrava tähtsusega ja peame rõhutama kaasatust, kaasatuse ideed, mis hõlmaks kõiki poliitilisi jõude Egiptuses. loomulikult nõukogu järeldused, mis puudutavad Egiptust, on aja jooksul väljendanud muutuvat olukorda, me avaldame neile survet, et nad rakendaksid ellu teekaarti, mis anti ülemineku valitsusele, et luua teatud normaalne olukord, sest Egiptus on väga ebaharilikus olukorras. Afganistani küsimus. me pöörame suurt tähelepanu leppe all kirjastamisel USA ja Afganistani vahel. ma leian, et peamine koht, kus seda arutada tuleks, on äh, NATO ja ISAF, kus on äh, esindatud üks kolmandik äh, ÜRO riikidest mis äh, puutub aga dialoogi Lähis-Idas, siis tegemist on äh, sobiva hetkega äh, otsuste langetamiseks Palestiinas. ning ähm, välissuht-, suhted Iisraeli valitsusega tunduvad konkreetset liini järgivat, praegu on pärast härra Kerri jõupingutusi teatud hoog antud sellele küsimusele ja me peame seda hoogu ära kasutama. on aset leidnud julgeolekunõukogu otsuste rikkumisi, kuid oluline on see, et me ei sekkuks dialoogi äh, ja peame liikuma sisulistes küsimustes edasi. Euroopa Liit jätkab oma valmisoleku rõhutamist äh, majandusabi andmiseks, kuid see nõuab dialoogi jätkamist ning poliitiliste otsuste langetamist, nagu me teame, on see aga väga keeruline mis puudutab seda väga äh, teravat küsimust äh, Kesk-Aafrika Vabariigi kohta, siis nõukogu otsustas mitte käivit-, mitte kaasata äh, Euroopa Liidu lahingurühmi, ehkki ähm, mitmed liikmesriigid seda palusid, eriti sellepärast, et Kreekal tuhat ükssada sõdurit ähm, tuhande viiesajast ja vastav komitee ei leidnud olevat vajalikku meie sõdureid kaasata, me leidsime, et käivitame operatsiooni ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika raames, teeme koostööd Prantsuse valitsusega äh, väljaõppemeeskonna loomises, äh, kreeklased ise ei osale kohapeal operatsioonis, kuid aitame väljaõppega äh, kaasa, kus meil on olemas vastav ekspertiis ning see otsus langetati täna. kuid ma tahaksin rõhutada veel kord, et äh, Kreeka sõdurid missioonil ei osale, sest sest äh, meie jaoks, äh, sest äh, selline otsus langetati vastava komitee poolt. Liibanoni küsimus. me tahaksime, et seal moodustatakse valitsus. me oleme seda küsimust arutanud oma kolleeg-, riikidega välisasjade nõukogus ning äh, ka proua Ashtoniga detsembrikuu ülemkogul Liibanon on äh, olude ohver alati olnud ning praegu ründavad Liibanoni tohutud Süüria põgenikevood ja Liibanoni olukord on täiesti äh, erakordne ja Liibanonis on pidevalt äh, ka Iraagi tõttu probleeme. tegemist on äh, Iraagi institutsioonilise probleemiga. Äh, ja mina ütleksin, et praeguses olukorras ja praegust survet arvestades, kui me näeme, kui vägivaldne on olukord Iraagis ja selles, et kui me vaatame, et partnerluslepet rakendatakse, siis ütleksin, et meil on suur mõju Iraagi valitsusele, mis puutub aga laienemisse ja Lääne-Balkanisse, siis endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, ähm, siis siin äh, nagu ka detsembrikuu järeldustes öeldud, kavatseme rakendada vastavaid otsuseid ning mul on hea meel külastada äh, vast-, vastavat piirkonda ja Skopjet. Ehm, ilma kedagi diskrimineerimata olen valmis kohalike ametivõimudega kohtuma seal oleme juba kaks korda kohtunud sellest ajast peale, kui asusin oma uut rolli täitma Brüsselis ja New Yorgis, kohtusin suurima Albaania erakonna esindajaga härra Hmetiga ja mul on väga hea meel selle üle, et Kreeka seisukoht on väga mõõdukas, me peame kinni ÜRO otsusest, oleme kontaktis härra Nimitšiga ja püüame leida geograafilist terminit, mis seda riiki kõige paremini kirjeldaks, mida saaks kasutada nii riigisiseselt kui ka sealt väljaspool. argument, et nad ei saa oma põhiseadust mõõta ei ole Euroopa Liidu vääriline, sest meie Euroopa Liidus muudame alati riiklikke põhiseadusi, et olla kooskõlas Euroopa Liidu õigusloomega või et olla kooskõlas Euroopa Kohtu otsustega ja meil on õnnestunud siin alati saavutada üksmeel nii et lepe, mis sõlmiti, oli hübriidlepe. nime küsimus ei olegi peamine probleem, kui asi puudutab äh, võimalikku liitumist probleemiks, on Kopenhaageni kriteeriumite rakendamine, demokraatia, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine, inimõigused äh, seal riigis on ametlik riiklik ideoloogia ning äh, konfliktid teiste riikidega nagu Bulgaaria. Need kriteeriumid äh, on, just nendega on kõige rohkem probleeme. Türgi küsimus sooviksin ära kuulata, mida äh, kavatseb öelda härra Erdoğan president Barrosole, president Schulzile ja president Van Rompuyle loomulikult peab vastama kandidaatriik teatud tingimustele, ka Türgi peab seda tegema, Türgi peab äh, teatud väärtustest kinni pidama. meil Kreekas on probleem sellega, et me ei taha eksportida oma probleeme Egeuse merel. meil on diplomaatilised kahepoolsed kontaktid ja meil on väga tõsised äh, avalikud konfliktid. me ei taha, et nende sisekriisi meile hakatakse eksportima. Küprose probleem ja seda saab lahendada Türgi äh, Kreeka, vabandust, Türgi valitsus, vabandust, Kreeka valitsus toetab Euroopa Kohus, mis äh, ütleb, et äh, Türgi kontrollib äh, Küprose põhjaosa ja nemad on vastutavad nende eest, kes pöörduvad Strasbourgi inimõiguste kohtusse ja kaebavad rikkumiste üle kahe kogukonna vahel Küprosel on dialoog, kuid see tugineb teatud põhimõtetele. Ateena peab leppima sellega, et äh, Küprose türklased on äh, nende läbirääkimispartnerid ja et rakendatakse kuuekümnendat aasta põhiseadust ja kui Kreeka küproslasi tunnustatakse, aga teiselt poolt ja mõlema kogukonna liidrid peavad alustama läbirääkimisi. Nad peavad kinni pidama Euroopa Liidu akiist ning iga föderaalse riigi põhimõtetest, sellepärast et meil on vaja liikuda ühtse föderaalse piirkonna suunas ja seda peab kinnitama referendumil, sest kui Küprose elanikud ei kinnita seda referendumiga, siis mingisugust reaalset lahendust ei saa olla. nii et me peame liikuma lahenduse suunas, mida saaks kinnitada ka referendumiga. ÜRO sekretariaat leppis kahe tuhande kolmandal aastal kokku teatud kriteeriumites. nüüd äh, troika küsimus ja majanduskriis. Äh, härra Mutsakos küsis minu käest Euroopa julgeolekustrateegia kohta, mis see on ja milliseks see kujuneb või milline on see olnud kahe tuhande kaheksandast aastast peale. NATO on meist ette jõudnud, sellepärast et nad muutsid oma dogmasid äh, Lissaboni leppe alusel ja neist sai julgeolekuorganisatsioon, püüti leida uusi eesmärke, sõnastada uued ohud ja Euroopa Liidus ei ole seda tehtud see on seotud aga sellega, milline on olnud Euroopa julgeolek esimesest maailmasõjast peale. ja sellega, kuidas ähm, see olukord on arenenud aja jooksul. Äh, troikat puudutav küsimus miks äh, ma vastan siin äh, Välisasjade Nõukogu nimel Troika küsimusele, tegemist on äh, välispoliitikat ja suveräänsust puudutava küsimusega ning see puudutab liikmesriikide kvaliteeti. Troika on hübriidorganisatsioon, mida ei käsitleta aluslepingutes ja eh, pisut kummaline on see, et IMF osaleb Euroopa Liidu organisatsioonis ja see on sellepärast niimoodi, et meil ei olnud teistmoodi võimalik kriisile reageerida. eurotsooni ja Euroopa Liidu kriis tulenes erinevatest eh, pingetest. nii et Euroopa institutsioonid kutsusid IMF-i kriisi lahendama ning eh, Ehm, komisjon tegelikult väljendas ka oma umbusaldust selle suhtes. kuid Euroopa Keskpanga roll on muutunud nüüdseks, nad ei äh, tegele ainult sõnastatud eesmärkide saavutamisega, vaid nad vaatavad ka eelarvepoliitikat erinevates riikides, nad ei käsitle enam ainult äh, rahanduspoliitikat ning ähm, keskpanga peamiseks äh, eesmärgiks on hindade stabiliseerimine. nii et äh, siin on suur küsimus, mis on seotud kohanemisplaanidega või eelarve konsolideerimisplaanidega. kui te küsite meilt, mis toimus, siis te mõistate, et meil ei olnud lihtsalt paremat lahendust. see lahendus, mida meile välja pakuti, ei olnud parim, kuid see oli parim võimalikest lahendustest tollal ning äh, Euroopas oli siin ka konsensus ja meil ei olnud paremat partnerit tollal kui Euroopa. meie partnerid Euroopa Liidus ja Eurotsoonis ähm, loomulikult on äh, meie mitmesaja miljardi suurused laenud tohutu suured, kuid kui meil ei oleks neid laene, siis äh, oleks toimunud riigi pankrotti minek ning täielik majanduslik häving. me tahtsime lahendust leida ja need tingimused, mis meile seati, olid väga ranged ja nad kujutasid endast teatud ideoloogilist lähenemist. ja see peegeldab Euroopa Liidu praegust ähm, ülesehitust, kõik riigid toimivad niimoodi. me ei vaata siin riikidevahelisi suhteid, vaid äh, riiklikke strateegiaid. ja mm, need strateegiad ei muutu, kui ka valitsused vahetuvad, nii et tegemist on väga tõsiste probleemidega ja me püüame neid lahendada, kuid kui te lubate, siis seda plaani on muudetud ning äh, sõltumata erinevatest vigadest, mis tehti plaanide ellurakendamisel, on seda nüüd muudetud. väga raske on hakkama saada majanduse kahekümne viie protsendilise kahanemisega ning väga raske on toime tulla kolmekümne viie protsendilise töötusega, nii et hoolimata raskustest ning äh, programmi planeerimisel tehtud vigadest oleme saavutanud programmi, mis ei ole Euroopa maksumaksjale ainustki eurot maksma läinud, sellepärast et äh, võlad on nüüd ära makstud, garantiidest peetakse kinni ja ainult ühel korral peab, äh, ainult ühel tingimusel peab Euroopa maksumaksja maksma siis, kui see plaan läbi kukub ning Kreeka väljub eurotsoonist, sest võib-olla äh, keegi unustas ära, et me peame austama Kreeka maksumaksjate tehtud jõupingutusi. me oleme oma laenude tagasi maksmisest kinni pidanud ning äh, SM saab tõendada, kui jätkusuutlik on olnud võlgade tasumine, kui suurt restruktureerimist on läbi viidud ning kui jätkusuutlik on võlatase Kreekas nüüd võrreldes mõne teise riigiga, see on minu kiire vastus teie küsimustele. kindlasti on parem seda lahendada vastata sellele küsimusele majandusfoorumil kui siin, kuid ma olin eelnevalt ka majandusminister mm aitäh äh, selle võimaluse eest äh, siin sõna võtta. aitäh. ma arvan, et me kõik näeme, kuidas Kreeka teeb suuri jõupingutusi Euroopa toel ning on nüüd äh, valmis kriisi selja taha jätma. tõelise edusammu on tehtud ning ma olen kindel, et Ähm, Kreeka valitsus jätkab kuni oma mandaadi lõpuni kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja äh, Kreeka rahvas, kes on palju kannatanud, näeb kindlasti suuri edusamme. ma soovin teile palju edu äh, valitsuses, see on oluline nii teie kui ka meie jaoks ja tänan teid selle sõnavõtu eest. ja Ukraina kohta ütleksin, et nõukogu otsused on siin väga olulised, et äh, neist meetmetest tuleks loobuda, sest äh, protestivastased meetmed liiguvad vales suunas ning Ukraina läheb nüüd Venemaa lõksu. Need laenud, mida Venemaa garanteerib, on ainult kaheks-kolmeks kuuks, mitte pikemaks ajaks, nii et iga kahe-kolme kuu tagant on Venemaal võimalus välja pressida Ukrainalt Äh, ning äh, iga kahe-kolme kuu tagant uuesti survet avaldada ning äh, miljardeid, mis Venemaa on Ukrainale andnud sada viiskümmend miljonit, jäeti maksmata vanade võlgade tõttu, nii et tegemist on väga dramaatilise olukorraga Ukrainas ja ukrainlased peavad kriisist pääsema enne valitsusi, kuid tundub, et olukord muutub ainult hullemaks. ja tänan teid ja loodan, et näeme teid veel siin mitmel korral järgmise kuue kuu jooksul, härra minister, aitäh!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 siis rääkida kompromissmuudatusettepanekutest homme enne hääletust. ükskõik, kas siis inimesed kohal on või mitte, et kas te olete nõus, nii et enne hääletust siis räägiksime need läbi. jah, homme hommikul. jah, sobib. suur aitäh selle mõistva suhtumise eest, nüüd me saamegi alustada järgmise päevakorrapunktiga. siin on David O'Sullivan ja tahaksin juba praegu öelda, et tegemist on kinnise koosolekuga. jah, Šveitsi juustus on küll augud sees, aga mitte siin meie komisjonis